proszę państwa <clears throat> bardzo proszę rozpoczynamy ważne paluksin nüüd kõiki asuda kohtadele, alustame oma olulise istungiga. meil ei ole aega väga palju, seetõttu kohe päevakorra juurde kella poole üheteistkümneni täpselt on meil tõlge, siis lõpeb tõlge. meil on üheksateist keelt täna. ning nüüd veel infot meie töörežiimi kohta. tervitan kõigepealt kõiki ja mul on väga hea meel, et meid nii palju kohal on, nagu olete kursis. esitleb volinik meile täna kolme õigusloomealast ettepanekut, kolmsada üheksakümmend kaks komisjon võttis selle vastu, üks nendest, ja tervitame volinikku siin, tervitame volinikku parlamendis parlament on esimese osa oma tööst lõpetanud, ma mõtlen siin härra Dorfmanni raportit, mis võeti vastu kahekümnendal mail. ja nüüd päevakorra kohaselt vastavalt menetluskorrale, kui on probleeme, mis on seotud õigusloomega, siis pärast dokumendi esitlust räägime edasisest tööst, räägime eriraportitest, roheliste raportitest, nagu me kõik hästi teame, on meil praegu juba kiire et selle aja jooksul, mis meil on jäänud, lõpetada kõik see töö, mis on vaja teha veel nende õigusloomealaste kaustadega või dokumentidega. enne kui annan sõna volinikule, tahaksin rääkida teile lühidalt meie töökorraldusest. kõigepealt saavad sõna koordinaatorid kaheks minutiks igaüks, siis vastab volinik, siis eh, parlamendiliikmed igaüks üheks minutiks ning siis uuesti vastab volinik ja eh, eelistame parlamendiliikmeid, kes võtavad sõna täiskogul kalandusalase aruteluga seoses. aga nüüd sõna volinik, palun. aitäh, austatud esimees ning vabandan komisjoni liikmete ees, et ma natuke hilinesin raske on ennustada, kuidas praegu äh, siis täpselt toimib äh, Prantsuse transpordisüsteem. suur tänu tänaõhtust kohtumist korraldamast ning äh, võimaldamast esimest arvamuste vahetust komisjoni ettepanekutega seoses ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta. tänan teie raportööri komisjoni teatisega seoses põllumajanduse ja toidutootmise tulevik, härra Dorfmann ja variraportöörid kõik, kes selle raportiga tööd tegid, raport on väga asjalik ja konstruktiivne. ning see on saanud vastu võetud nii komisjonis kui ka täiskogus ja on oluline sisend meie töösse, räägin sellest hiljem pikemalt. loomulikult on komisjoni ettepanek vaid esimese tööde etapi lõpp. ja nüüd hakkab kõige olulisem nii-öelda tööstaadium, institutsioonide vaheline töö aga ma loodan, et te olete päri sellega, et komisjoni dokument on vähemalt hea lähtealus edasiseks tööks ning et konstruktiivselt koostööd tehes on võimalik seda parandada ning seega lõppkokkuvõttes parandada nende inimeste elu, kes maal elavad, ja meie põllumeeste elu. omalt poolt olen igati valmis arutama ettepanekuid, mis teil on raporti meie ettepaneku paremaks muutmiseks. usun, et ettepanek on tasakaalukas, realistlik ja edasipüüdlik ning järgib komisjoni poolt novembris välja kuulutatud eesmärke. meie eesmärk on tagada nutikas, jätkusuutlik ja targem põllumajanduspoliitika, arvestades meie ees seisvaid probleeme ning äh, survet Euroopa Liidu eelarvele, mis on väga tugev, ning survet Euroopa Liidule tervikuna kõike seda arvestades on minu hinnangul äärmiselt oluline tagada meie põllumeestele stabiilsus ja kindlus, mil, mille nad on ära teeninud, seoses eriti nende investeerimisotsustega, mis paljud põllumehed peavad tegema. ning see ettepanek ongi eh, sellest, nendest mõtetest kantuna koostatud ja kui me kokkuleppele ei jõua, siis see mõjutab negatiivselt kõiki põllumehi rääkisin probleemidest, mis eelarvega seoses meie ees seisavad ning enne äh, meie ettepaneku sisu juurde minemist peaksin rõhutama, ongi, äh, mul on hea meel näha eelarvekomisjoni esimeest ka siin, et, et meil on väga tugev eelarvesurve seoses sellega, et üheksa kuu pärast lahkub üks suurimaid netomaksjaid, äh, mis, mille, Ühendkuningriik, mille tulemusena hakkab eelarves haugutama kaheteist miljardine auk Noh, seda teavad kõik juba, aga eh, lisaks on liikmesriigid kokku leppinud, et Euroopa Liit peab hakkama tegelema paljude teiste prioriteetidega, eh, rahaliidu stabiilsusega, julgeolekuga, rändeküsimustega, arvestades kõike seda. ning eh, arvestades seda, et meil ei ole üksmeelt praegu liikmesriikide maksete suurendamise osas, on komisjon teinud vägagi edasipüüdliku ja targa ettepaneku, sellepärast et me ei saa äh, ju Euroopa Liidus lasta tekkida defitsiidil, mida saavad teha liikmesriigid ja seetõttu ongi komisjon pakkunud välja umbes viieprotsendilise praegustes hindades või kaheteistprotsendilise püsihindades kärpe ühises põllumajanduspoliitikas läbipaistvuse huvides on komisjon eh, esitlenud oma MFF ettepanekuid nii püsihindades kui ka praegustes hindades. olen näinud analüüsi, mille autorid väidavad, et komisjon on arve esitanud kuidagi erapoolikult ja aga olen valmis sel-, need argumendid kummutama, ma ei aktsepteeri seda alternatiivset analüüsi ja ma ei mõista, mis lähtealustest lähtuvalt need on koostatud ma ei tulnud siia, et algatada akadeemiline arutelu sellel teemal, kuidas mitmeaastaseid eh, eelarveid võrrelda eri eh, arvestamisperioodide lõikes. oluline ei ole võrrelda kaks tuhat kakskümmend ja kaks tuhat kakskümmend üks arve, oluline on tagada eh, mõistlik lõpptulemus põllumeestele. läbipaistvuse huvides on minu teenistused jaganud teiega üksikasjalikult ja dokumente, mis vastavad muuhulgas ka küsimustele iga-aastase kulude jaotuse, turuga, turundamisega seotud kulude ja paljude teiste küsimuste kohta ning minu talitused on valmis, kui teil on vaja mingeid täiendavaid selgitusi, need teile tagama. eelarve minu hinnangul on arvestades neid keerulisi tingimusi, milles see on koostatud, väga mõistlik. kuulasin hoolikalt li-, paljude liikmesriikide seisukohti, hiljuti ka Euroopa Põllumajandusnõukogu, Põllumajandusnõukogus liik-, liikmesriigi esindavate ministrite seisukohti eelarve piisavuse osas ning nagu võin teile kinnitada, et kui kui kuidagi õnnestub saada põllumaja, põllumajanduse valdkondadelt lisaraha, siis mina loomulikult selle vastu ei ole, ei ole ka teie, ei ole keegi teine aga selleks on meil vaja kokku leppida. saada kõigi kokkulepe, et see realiseeruks. üles on kutsutud vähemalt säilitama praegust rahastamistaset järgmises e, järgmises finantsraamistikus, aga on liikmesriikide, see on lõpuks ju liikmesriikide teha, riigijuhtide ja val-, riigipeade ja valitsusjuhtide teha. igal juhul mina olen valmis tegema omalt poolt kõik selleks, et parandada põllumajanduse olukorda poliitika on valikute tegemise kunst, eriti kui asi puudutab raha. ning oma mandaadi algusest olen väga põhi, väga tähelepanelikult üritanud kuulata kodanikke ja põllumehi. ning olen kohtunud paljudega teist, eh, kes te siin saalis viibite ja siin komisjonis töötate. ja ma ei karda välja öelda seda, et need probleemid, mille me oleme kaardistanud ja need valikud, mille me oleme määratlenud, on on, on, on jätnud oma jälje meie otsustesse ning komisjoni eesmärk on olnud prioritiseerida sissetulekutoetust põllumeeste jaoks. ehk siis eh, seada prioriteediks otsetoetused, kuna seda on vaja selleks, et põllumehed saaksid ja nende pered saaksid ta-, saaksid jätkusuutlikult edasi elada, sest kui me võrdleme põllumajandust ükskõik mis muu sektoriga siis, siis nelikümmend kuus protsenti mm, sissetulekust põllumeestele tuleb otsetoetustest, ülejäänu tuleb turult. aga turud on väga kõikuvad ja turuolukord võivad olla väga keerulised. me oleme jälginud ka väliskonvergentsi, mis arvestades seda, et väljastpoolt lisaraha ei tule, no loomulikult liikmesriigid, on liikmesriike, kes on soovinud siin edasipüüdlikumat lähenemist, aga see eeldaks omakorda palju rohkem raha. ja loomulikult keegi, keegi ei taha, et me hakkaksime eel, eelarvet kärpima, et seda konvergentsi tagada, kõik loodavad, et meil tuleb lisaraha pigem. aga selleks, et äh, õiglaselt jagada maksed ja toetada väiksemaid ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtteid ja ja pereettevõtlust maal, on komisjon teinud rea ettepanekuid. Nende hulgas on otsetoetuste kohustuslik äh, piirmäärastamine, mis arvestab tööjõukulusid selleks, et eh, oluliselt ei oleks mõjutatud tööhõive. liikmesriikidel on võimalus kuuekümnest saja tuhande euroni see piir seada ning, ning siin on ka eh, digressiivsussüsteem ja ja arvestatakse piirkondi, eri piirkondi. edasi, liikmesriikidel on lubatud eh, määrata ühekordne makse väikepõllumeestele, mis lihtsustab menetlust oluliselt ja kaotab vajaduse arvestada sissetulekuid eri programmidest ning äh, väliskonvergentsi raames MFF lõpus pea, tuleb tagada, et äh, põllumeest, põllumeeste sissetulekud ei jää seitsmekümne viie protsendi äh, keskmisest seitsmekümne viie protsendi alla. leidsime, et ka kaasfinantseerimise määra EFRDI-s tuleb korrigeerida et suureneks üldiselt Euroopa osa rahastamises viieteist koma kolme protsendi võrra teises sambas. ning üks põhjuseid, miks me niisuguse ettepaneku tegime, selle asemel, et suurendada otsetoetuste osa, on just võimalus, mille see jätab teises sambas liikmesriikidele, täita see konkreetne lünk oma vahenditest. näiteks viies viisteist protsenti rahasid esimesest sambast teise Eh, sest esimeses sambas neid võimalusi ei ole, teises sambas need on. liikmesriikidel need võimalused on, kui nad tunnevad, et nende prioriteet on pigem teine sammas kui esimene, siis saavad nad seda teha. oleme päris palju rääkinud mm, ühise põllumajanduspoliitika turule orienteeritusest. see on väga oluline, mitte ideoloogilistel kaalutlustel, vaid äh, rahvusvahelistest normidest tulenevalt sest äh, muidu satuks äh, ju meie põllumajanduse jätkusuutlikkus ohtu. me peame toetama põllumajanduse suunitletust turule ning äh, arvestades seda, et kui oluline on toetada, tugevdada põllumeeste osa toidutootmise ahelas, olen järginud Omnibussi määruses võetud suunda ning komisjoni ettepaneku kohaselt tulevane üldpõhjaline põllumajanduspoliitika toetab äh, tootjaorganisatsioone, kes teevad koostööd turustamisel, kulude vähendamisel, keskkonnameetmete täitmisel ning äh, toidukadude vähendamisel. kõik see leiab aset läbi maksete Euroopa Liidu poolt äh, rakenduskavadesse ning on kasutatav kõigis põllumajanduse valdkondades esimest korda. nagu näete, oleme valmis tagama uute võimaluste kasutamise võimaluse, millest olete rääkinud ning teie ning selle eesmärk on toetada põllumeeste osa toidutootmises. kolm protsenti on liikmesriikidel võimalik eraldada nendesse programmidesse, ma loodan, et liikmesriigid seda teevad. austatud esimees, ei tohiks kedagi üllatada, et meie ettepanek soodustab ka kliimaeesmärkide saavutamist ja keskkonnameetmete rakendamist, ütlesime selle selgelt välja ka oma novembrikuises teatises. juba kaks tuhat viisteist Pariisi lepe äh, ja jätkusuutliku arengu eesmärgid ning äh, ÜRO äh, lepe kahe tuhande viieteistkümnendast aastast ning erihinnangud, ükskõik milliseid te, te vaatate arvamusküsitluste tulemusi, näitavad seda, et et kodanikud tajuvad, kui olulised on põllumehed eh, nende väga oluliste teenuste tagamisel, mida kõik tarbivad ning seetõttu ühise põllumajanduspoliitika kõige olulisemad eh, rollid ongi tugevdada keskkonnapoliitikat ja selleks on meil kolm Euroopa Liidu tasandi eesmärki, mis eh, kajastavad meie poliitika keskkonnamõõdet. samuti kuulasime ja võtsime arvesse ka kriitikat et eh, senise ühise põllumajanduspoliitika aadressil, mida me oleme siin sageli arutanud. ning eh, lõpet-, eh, otsustasime lõpetada rohestamise toetused, nii nagu nad seni olid, ja asendada need toetustega, mis võimaldavad paremini selle eesmärgi saavutada. kliimaga seotud tingimuste parem saavutamine, kolmkümmend protsenti maaelu arengu rahastamisest, peab olema suunatud bioloogilise mitmekesisuse ja kliimameetmetesse, muuhulgas teise samba maksed. paindlikkus peab olema raha liigutamiseks sammaste vahel, kui liikmesriigid soovivad seda teha, on see võimalik äh, veel viieteist protsendi ulatuses esimesest teise sambasse, kliimaga seotud kulutuste suurendamine ilma täiendava siseriikliku kaasrahastamiseta. ning äh, lisaks andsime liikmesriikidele ka võimalused motivatsioonile tuginevate skeemide rakendamiseks lisaks tingimuslikkusele et stimuleerida põllumehi rakendada meetme, rakendama meetmeid, mis on keskkonda veelgi sood-, keskkonnale veelgi soodsamad, nii et sisuliselt nelikümmend protsenti peaks äh, äh, kliimameetmete saavutamisse põllumajanduspoliitika andma hakkama. juba üle kolme aasta oleme üritanud lihtsustada ühist põllumajanduspoliitikat. meil on viimase kolme aasta jooksul selleks võetud umbes sada meedet aga loomulikult on arenguruumi veelgi, sest äh, seda poliitikavaldkonda on märkimisväärselt kritiseeritud nii põllumeeste poolt kui ka makseasutuste poolt, kuna see on väga keeruline. kaks aspekti uus, uues teenuste tagamise mudelis aitavad meil olukorda lihtsustada. esimene neist on see, et reeglid pannakse paika sellel tasandil, mis on lähemal kasusaajatele ning tulevikus liikmesriigid ähm, sisustavad need äh, operatiivsel tasandil, näiteks abikõlblikkuse osas tuginevalt oma ühise põllumajanduse tegevuskavale. see tagab parema õiguskindluse, kuna meil on tihedam seos nende vahel, kes määravad äh, need reeglid, millest lähtuma hakatakse, ja teiselt poolt põllumeeste vahel ning arvestatakse niimoodi põllumeeste reaalseid vajadusi rohkem. teine aspekt, mis aitab lihtsustada olukorda, on eh, reeglite ja nende täitmiselt rõhuasetuse nihkumine eesmärkide saavutamisele. komisjoni auditid tulevikus on suunatud mitte enam konkreetsete nõuete täitmisele üksikute põllumeeste poolt, vaid üldiste eesmärkide saavutamisele. ma usun, et põllumeestele on see väga positiivne. uue tehnoloogia kasutamine äh, võimaldab automatiseerida paljud haldusmenetlused ning põllumeestele tagatakse parem juurdepääs äh, nõustamisele ning äh, aruandlus äh, makseasutustele väheneb samuti ja, ja lihtsustub. lihtsalt kättesaadavad vaatlusandmed Kopernikuse satelliitide võrgustiku poolt kättesaadavad näiteks hõlbustavad ja lihtsustavad ühise põllumajanduspoliitika rakendamist. see tagab märkimisväärsed eelised nii liikmesriikide pädevatele asutustele kui liikmesriikidele. tulevikus hakatakse rakendama põllumajandusliku tegevuse aastaringset automatiseeritud eh, noh, kaugelt jälgimist. see tagab kulude vähenemise, eh, võrreldavate andmete olemasolu Euroopa Liidu tasandil kas siis toidujulgeoleku, põllumajanduse, keskkonna, kliima või muude meetmetega seoses. ning seda tuleb rakendada võimalikult ulatuslikult ning see asendab niisugused klassikalised kontrollimenetlused nagu kohal äh, konkreetsetel kohtadel läbiviidavad kontrollid, see vähendab ka kontrolli koormust põllumeestele. see aitab põllumeestel vähendada seda aega, mis kulub äh, vormide täitmisele ja aruandlusele, mille üle põllumehed nurisevad. ning liikmesriigid töötavad välja ka ka niisuguseid süsteeme, mis võimaldavad põllumeestel olla partnerid kontrollasutustega kontrollide läbiviimisel, mis tähendab, et vähem hakkab aega kuluma inspektoritel, inspektoritega koos põldudel käimisele ja rohkem on võimalik pühenduda abikõlblikkuse tingimustes, tingimuste täitmisele ning ähm, aidatakse põllumeestel ka paremini ennustada saagikust ja suurendada oma tegevuse automatiseerimist ning äh, samuti ka tegevuste salvestamist, mis vähendab taaskord vajadust paberite täitmisele. automatiseeritud andmetöötlus võimaldab äh, hõlpsa abikõlblikkuse kontrolli, tingimuste täitmise kontrollimise. vähenevad kulud äh, füüsiliste kontrollkäikudega seoses ning tekivad paremad andmed kontrolliprotsesside läbiviimisele. geoandmed võimaldavad lihtsamini hinnata siseriiklike kavade täitmist. ja see on asi, mida loomulikult väga paljud tervitavad. lisaks georuumilised äh, rakendused, mis, äh, mis on uus tehnoloogia suund aitavad vältida põllumeeste karistamist seal, kus selleks põhjust ei ole ning eh, nend-, nende kasutamine peab muutuma vaikimisi niisuguseks valikuks aastast kaks tuhat kakskümmend, et eh, meil oleks võimalik sisuliselt hakata esitama taotlusi, mis on juba eeltäidetud usaldusväärsete andmetega. nii on võimalik luua süsteem, kus põllumees peab lihtsalt kinnitama avalduse, mil, mis on juba asutuse poolt tema jaoks täidetud. see on väga oluline samm põllumeeste abistamisel riigiasutuste poolt. veel üks asi, millest ma tahaksin rääkida, on küsimus, mis on ühise põllumajanduspoliitika tuuma, tuumale väga lähedal, selle ühisus. kõik need erinevad asjad, millest ma rääkisin annavad oma panuse sellesse, et äh, ühine põllumajanduspoliitika jääks tõesti ühiseks. ning õige tasakaal selle ühisuse ning paindlikkuse vahel teiselt poolt liikmesriikidel ja tegelikult juba praegu on liikmesriikidel päris palju paindlikkust, võimaldab tõhusalt arvestada kohalikke olusid. me peame liikuma eemale sellelt üks, üks lähenemine sobib kõigile printsiibilt ja keskenduma rohkem tulemuslikkusele. peame vähendama halduskoormust põllumeestele, ilma et me vähendaksime ühise põllumajanduspoliitika ühist olemust. see on see tasakaal, mida me üritasime saavutada ning mille poole ma kutsun teid ka töötama. see tagab head tulemused mitte ainult meie põllumeestele, vaid teiste valdkondade inimestele, nagu inimestele keskkonna, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja teistes valdkondades tahaksin rääkida ka kaitsemeetmetest, mis meil on ette nähtud, et, et ei tekiks seda taasriigistamist, mida paljud nii kardavad selles valdkonnas. õigusaktides pannakse paika Euroopa Liidu tasandil ühised eesmärgid, peamised ähm, nõudmised äh, sekkuvatele meetmetele ning teatud ühised nõuded heakskiitmiskava Äh, käsitleb üheksat olulist eesmärki, millele kavad, äh, liikmesriikide kavad peavad vastama. ja kui need vastavad, siis liikmesriigid saavad ja, ja liikmesriigid saavad toetust nende kavade ettevalmistamisel iga-aastane tulemuslikkusaruanne võimaldab äh, tuvastada riskid ning valdkonnad, mis, milles liikmesriigid ei ole eesmärke saavutanud ning võimaldavad komisjonil rakendada ka korrigeerivaid meetmeid, nii nagu praegu tehakse. muuhulgas ka taotlused liikmesriikidele vastavate korrektsioonikavade ettevalmistamiseks või isegi maksete peatamine, kui see on vajalik. lisaks on vaja õigeaegselt hinnata poliitika Ähm, valdkonnas rakendatavate meetmete tõhusust ja mõju. ning äh, liikmesriigid loomulikult vastutavad selle eest, aga lõpuks esitleb, äh, võtab kõik selle kokku komisjon esimese kolme aasta tulemuste põhjal, strateegilise tegevuskava tulemuste põhjal. nii et teie oma äh, raportis räägi, räägite, et taasriigistamine on halb ja mina olen täpselt samal seisukohal ja mul on selles mõttes hea meel, et meil on õnnestunud sellest mööda minna. kui on mingeid küsimusi veel, olen valmis seda arutama. rääkisin Dorfmanni raportist, härra esimees, oma jutu alguses ning selle tähtsusest. pärast selle vastuvõtmist täiskogus on minu talitused mm, väga põhjalikult analüüsinud raportit selleks, et vaadata, mis Äh, mis tasandil on meil siin arvamuste ühisus ja mil määral meie arvamused erinevad komisjoni ettepanekuga võrreldes. nüüd seda analüüsi lugedes võin öelda, et umbes üheksakümmend protsenti soovitustest, mis sisalduvad Dorfmanni raportis, on tegelikult juba arvestatud komisjoni ettepanekus. nii et peamised arvamuste erisused Erik, me võime loomulikult seda täpsemalt analüüsi, analüüsida, aga nii see olukord on. peamine eriarvamuste valdkond on seotud äh, rahastamisega, eelarvega, millest ma juba rääkisin. ja uue vastastikuse suhte nüansid liikmesriikide ja regioonide, liikmesriikide vahel. siin oleme korranud, et lähtume lepingusätetest, rõhutanud kesk- ja väike, väiksemate põllumajandusettevõtete olulisust ning seda, et oluline on tagada liikmesriikidele paindlikkus ühises ja tugevas Euroopa Liidu normide raamistikus, see on kõik teile tuttav, te olete seda hääletanud oleme äh, möönnud riski, mis tekib siis, kui liikmesriigid omalt poolt hakkavad karmimaid nõudeid kehtestama lisaks Euroopa nõuetele. oleme rääkinud satelliitandmete olulisusest, väiksemate põllumeeste meetmete olulisusest, aktiivse põllumajanduse, põllu, põllumehe äh, mõiste tähtsusest ning sellest, et äh, et õige põllumajanduspoliitika peaks tagama vajalikud teenused kodanikule ja põllumeestele. et kaks sammast peavad jääma, äh, oleme rõhutanud, et teadus- ja arendustegevus peab säilima selles valdkonnas, lisaks kümme miljonit eurot on eraldatud selleks. oleme rõhutanud, äh, et äh, põllumehed on väga oluline kaasata piirkondades, kus on looduslikud piirangud, et pereettevõtted ja noored põllumehed peavad saama lisatoetuse oleme paika pannud tugeva tingimuslikkuse seoses äh, avalike hüvedega, nagu keskkonnatingimuste täitmine, et liikmesriikide vahel peavad maksed ole, jagunema õiglaselt, et väliskonvergents peab olema tagatud ning esimest korda oleme välja toonud ka nutikate külade algatuse põllumeeste osa ülemaailmses toidutootmises, äh, siin säilib ühtne äh, turukorraldusvõrk esimeses sambas, õiguslikud nõuded liikmesriikidele muutuvad paindlikumaks riskijuhtimise vahendite väljatöötamiseks, need vahendid on koht-, kohustuslikud, ning äh, lõpuks äh, läbipaistva otsuste tegemise plaanis ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas oleme öelnud, et, et meil peab olema tugev raamistik Euroopa Liidu tasandil ning äh, meil, mm, me peaksime võimalikult paljud küsimused ära lahendama arenguriikidega seoses enne praeguse perioodi lõppu. olen, peame äh, tunnistama, et tehnoloogia on väga oluline ning ringmajandus samuti. uus äh, rohestamine ja sellega seoses esimeses sambas töötasime välja uue kohustusliku tingimuslikkuse, mis on lihtsam ning millest ma juba rääkisin ning vabatahtlikud meetmed on võimalikud ka teises sambas. ning äh, need meie ettepanekud kajastavad väiksemate ja keskmise suurusega ette põllumajandusettevõtete olulisust ning seda, kui oluline on koolitada uusi põllumehi ning siin on vabatahtlikud toetusskeemid võimalikud, sellest räägitakse ka teie raportis. Need on vaid mõned näited, kus me oleme ühel nõul sisuliselt. näited, äh, mis on ka parlamendis saanud heakskiidu ning kujutavad ühisosa komisjoni ettepaneku ja parlamendi seisukoha vahel. ning seetõttu on minu seisukoht, et me saame väga hästi koostööd teha. austatud esimees, võtan kokku, ettepanekute detailsus on asi, mida meil tuleb arutada järgnevate kuude vältel ja mina ning minu talitused oleme valmis nendes küsimustes teiega arutelu pidama, loomulikult ka poliitilises plaanis arutelu pidama, kõigis ettepaneku aspektides oleme üritanud käsitleda neid peamisi poliitilisi küsimusi ning andma vastused äh, juba ette mõnedele probleemidele, mida me näeme kerk-, äh, kerkimas. komisjoni ettepanek ei ole staatiline, see on lähtealus, mis arvestab parlamendi raportit ning arvestab seda, mida me oleme näinud põllumajandusministrite nõukogus liikmesriikide poolt. ootan teilt konstruktiivset arutelu ning äh, rõhutan, et väga oluline on teie osalus, teie teadmiste toomine sellesse arutelusse ning äh, me oleme omalt poolt valmis seda ettepanekut parandama, kui, kui laekuvad asjalikud ettepanekud selleks. Rozpoczęliśmy troszkę później. Wystąpienie pana komisarza było dłuższe niż zazwyczaj. oleme natuke ajast maas härra volinik pidas oma sissejuhatava ettekande ära, meil on üle kolmekümne sõnasoovi, kõigepealt saavad sõna kaks minutit eh, igaüks koordinaatorid, siis vastab volinik ning siis saavad eh, veel üheks minutiks sõna meie liikmed ja palun pidage kõneajast kinni, nii et eh, palun ärge, ärge hakake tänama, ärge lasige aru aega tänusõnadele, sest see on selge, et, et seda kõik teevad ja nüüd alustame ning kasutan seda, äh, seda vahendit, mis minu käes siin on, et kõneaega piirata. aitäh, austatud volinik, aitäh, härra esimees. Äh, sõnu ma kuulen, aga päriselt ei usu. meil inim-, keegi valiti üheksakümnendatel aastatel aasta müügimeheks ja sisuliselt ei olnud tal selleks mingeid erilisi vahendeid. nüüd oleme natuke edasi liikunud sellest. ja bürokraatiat on meil rohkem olnud. Saksa parlamendi liikmena tean, et et kui asi jätta meie otsustada, siis tuleb see rakendusprotsess kõige bürokraatlikum võimalikest ja see mulle ei meeldi. kohtusin nädalavahetusel noorte põllumeestega ning äh, rääkisin neile nendest ettepanekute üldjoontest ning ning äh, põllumehed ütlesid, et nad kardavad, et et need kulutused, mis praegu tehakse näiteks Baieris teises sambas äh, keskkonnateemadega seoses, äh, sisuliselt neid kulutusi enam ei saa teha, kui sest meil kirjut-, hakatakse ette kirjutama teise samba äh, eesmärke mm, ja need ei, ei võimalda enam selliseid finantseeringuid teha. nii et siin tuleb oluline arutelu pidada, paraku proua McInnesit siin ei ole seoses sellega, mida ta Dublinis rääkis. tema rääkis mulle ühest küsimusest, mida ma sooviks käsitleda. et kas see ettepanek on ikkagi piisavalt tugev, arvestades Brexiti mõju põllumajandusturgudele? ja kindlasti tuleb sellega seotud küsimusi veel ära, volinik. Oui, merci Euh, aitäh. härra volinik, teie ettepanek ei ole ei tasakaalus ega realistlik ega mõistlik ning ei arvesta muutuvat maailma Te äh, rääkisite, et sisuliselt mõju eelarvele on kaksteist protsenti, aga tegelikult see mõju põllumaa, maaelu arengule on hoopis suurem. sisuliselt te, te ütlete, et pakute väga paindlikud, paindliku raamistiku liikmesriikidele ja liikmesriikidele on see küll paindlik, aga aga sisuliselt eh, see aastatest üheksakümmend juba eh, hindade liikumist ei arvesta ja on suunatud kõige väiksemale ühisele nimetajale. ning Lissaboni lepingust rääkides, kui eh, siis te, te sisuliselt ju tahate tekitada olukorra, kus parlament ei saa kaasa rääkida liikmesriikide strateegiliste kavadega seoses. ning äh, kriisijuhtimismeetmed, mis on väga olulised, siin on teie ettepanek eriti nõrk, sest liberaalne äh, lähenemine, kuigi see ka, see on mõnes mõttes legitiimne, ei võimalda enam äh, maksta põllumeestele nende teenuste eest ning siin ei ole teie ettepanekus midagi, mis võimaldaks neid küsimusi lahendada, turukriiside ajal sekkuda. siseturu säilitamine saab toimuda ainult ühenduse tasandil ning siin ning siin, siin me näemegi ühise põllumajanduspoliitika taasriigistamist. Thank you very much indeed, chairman and uh, uh... aitäh jah, me loobume kõikidest äh, kiidusõnadest ja lähme kohe asja juurde, kui te vastu ei ole. põllumajandus, nagu te teate, on tööstusharu, mille puhul, kui te leiate, et kõik läheb hästi, siis midagi alati juhtub ja see ei sõltu sellest äh, põllumehest üldse, me oleme näinud seda juhtumas äh, viimastel aastatel korduvalt, ehk siis me ei saa lihtsalt istuda ja oodata, mis toimub ja uus ÜPP äh, eeldab, et äh, põllumeestel on paindlikkus, et nad saaksid äh, hakkama nende probleemidega, me tahaks kuulda rohkem selle kohta, kuidas te kavatsete korraldada seda protsessi, kus te näete seda ühtset koordineerivat organit, see on väga oluline ma kardan, et äh, me loome siin uue äh, bürokraatia koletise ja põllumehed peavad äh, kohandama oma tegevust sellele, kuidas toimub suhtlus komisjoni ja liikmesriigi vahel, äkki saate selle kohta rohkem infot anda, paljud need probleemid saab lahendatud lähikuude jooksul, aga me lo-, soovime, et lõpptulemus oleks põllumehele soodne, me oleme vaadanud ÜPP reformi äh, erinevate volinike ajal ja see on olnud väga huvitav, aga inimesed unustavad, äh, kui me räägime eelarvest, et kui ÜPP-d reformiti ja me tõime pindalatoetused sisse, siis, siis äh, põllumehed on kaotanud igal aastal ja seda ei mainita kordagi. ehk siis mina omalt poolt pean ütlema, et äh, see raha öö, äh, mm, oli põllumajandustootjate oma varasemalt ja nüüd ei ole nendel öö, ähm, põllumeestel mingeid toetusi, kui äh, selle, sest komisjon sõlmib Mercosuriga kaubanduskokkuleppeid w tak, kiedy mówimy o tym liberalizmie, o czym mówił pan poseł Andrzej. nii, kui me räägime sellisest e, liberalismist, siis e, peab ütlema, et selle e, juured on selles ajas veel, kui proua Fischer-Pool selle küsimusega tegeleks. suur tänu selle eest, et pakkusite välja täiendavad kõnelused, kui meil küsimusi on. minu jaoks on esmajärjekorras oluline loomulikult eelarve ja see, mis saab siis, kui me õigeaegselt oma menetlust ei lõpeta, eelarvet meil ei tule. kas siis äh, tuleb mingi üleminekuperiood või peavad põllumehed äh, arvestama kärbetega tulevikus, kui meil eelarves kokku ei lepita? Te rääkisite strateegilistest kavadest ning ma kuulsin, et tuleb mingi rakkerühm, mis peab toetama liikmesriike. ja seda oleks väga vaja. ning kas te kavatsete teha konkreetsete meetmete ettepanekuid, mis tuleb rakendada või siis äh, hakata lihtsalt infot jagada, jagama, missugused need äh, strateegilised kavad peavad äh, välja nägema? Eh, edasi lihtsustamine ja samas te, te nõuate iga-aastaselt liikmesriikidelt toitainete kavasid ja aruandeid, kuidas need kaks asja omavahel kokku sobivad? et kuidas siis lõpuks peab põllumeestele olukord lihtsustama, mis puudutab tingimuslikkust, siis ka siin oleks mul küsimus kas kas see arvestab äh, liikmesriikides äh, olemasolevaid või puuduvaid nõustamissüsteeme, sest paljudes liikmesriikides need puuduvad ning piirmäärad siin no, tekib väga erinevaid mõtteid, kuidas äh, te-, välistada seda, et kunstlikult hakatakse ettevõtteid jagama. see valmistab meile muret. ning no ma ei näe samas seda väga negatiivselt, äh, seda ettepanekut, me peaksime võimalusi, mis selles sisalduvad, kasutama, äh, tagamaks, et äh, tulemus on hea meie põllumeestele ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. härra Kalti, palun. aitäh. iga ÜPP volinik teda võrreldatakse e-, eel, eelmise ÜPP-ga, vähem põllumajandustootjaid, väiksem osakaal noortel põllumeestel ja rohkem ebavõrdsust, ebavõrdsus on šokeeriv, me kuuleme tihti et, et kaheksakümmend protsenti põllumajandustoetusi lähevad kahekümnele protsendile rikkamatest põllumajandustootjatest ja teame, et ainus viis, kuidas saame tegeleda selle ebavõrdsusega on ÜPP maksetele ülempiiri seadmine, me kõik kuulasime ja lugesime neid dokumente, mis ütlesid, et komisjon lõpuks pakub välja kuuekümne tuhande eurose äh, lae toetustele, aga kahjuks teie ettepanek äh, pärast avaldamist äh, sisaldab palju lünkasid ja ei viidata sugugi Ähm, sellistele lagedele, et ütlesite, et te tahate prioriteete seada, äh, tahate otsetoetust teha prioriteetsemaks, aga olete jällegi äh, kõige olulisemaks seadnud äh, kõige suuremad põllumajandustootjad, ettevõtted ja nad, mis puudutab noori põllumehi, me looma-, kui me tahame, et Euroopa põllumehel, põllumajandusel oleks tulevik, siis vajame noori põllumehi, aga nüüd äh, ähm, meie praegune süsteem jääb kehtiva, ma kuulasin, äh, et ta, mainisite lihtsustamist korduvalt, et ei ole vist kordagi pidanud kõnet, kus te seda ei maini, me tahame lihtsustada ÜPP äh, toetusi, meil on aktiivse põllumehe definitsioon, meil on abikõlbliku ma-, maa definitsioon, miks mitte kehtestada meetmeid, kus äh, hektaripõhine toetus on äh, kõikidele sama, see äh, tähendaks, et suurem osa põllumehi elaks paremini, maapiirkonnad saaksid suure ähm, mm, stiimuli ja ainukesed, kes sellele vastu oleks, on suurtootjad, põllumajandusettevõtted, kes praegu parasiteerivad äh, ÜPP najal. austatud volinik, äh, poliitika on vanad asjad uues kuues sageli. keskkond kannatab ühise põllumajanduspoliitika käes, me kaotame iga aasta sadu tuhandeid põllumehi, tööhõive, kas ei ole tõlget? tööhõivet mõjutab ka see olukord ning me jätkame sellesama olukorraga, kaheksakümmend protsenti maksetest esimeses sambas, äh, asi ei tohi niimoodi edasi minna. rohestamise valdkonnas te ütlesite, et te kaotate selle praeguse äh, lahenduse ära ja tulevad uued ambitsioonikad ettepanekud, aga mis need on, sellest ei rääkinud, kuidas need tuleb, kuidas need kujundamisele tulevad? kas te arvate tõesti, et liikmesriikide kavad tagavad, et keskkonnapoliitikat hakatakse ambitsioonikalt ajanema? Äh, liikmesriigid eelmine kord seda küll ei teinud, kui, kui sellest räägiti ja vaevalt, et see ka nüüd nii läheb. ning teie äh, vastus on, et me peame ikkagi arvestama ülemaailmse turu olukorda põllumajanduses, no olgem ausad, mis seisukoht see on? me ei saa äh, turge avada, Euroopa ei saa odavamalt toota, me, me lihtsalt ei saa seda teha, arvestades meie keskkonnapoliitikat ning äh, väga pahane olen ma ka teise samba kärbete osas. Äh, tegelik kärbe on ju kakskümmend viis protsenti, mitte viisteist, ning sisuliselt kaovad niimoodi kesk, keskkonnameetmed, mida meil on vaja paljudes valdkondades. Te räägite piirväärtustest ja, ja teate, et äh, sisuliselt neid, neid ei tule, sest viis suurt riiki on selle vastu lõpuks, nii et see on puhas retoorika, nii et parem võtke see ettepanek üldse tagasi, esitage uus ettepanek või siis äh, vaadakem reaalselt, missugused on tagajärjed sellele läbikukkunud poliitikale. sest me ei saa niimoodi jätkata. nii et parem tulge paari nädala pärast uuesti ja esitage uus ettepanek, see oleks kõige parem lahendus. ma tean, et te olete väga vaimukas härra saadik meil tuleb äh, kindlasti suurepärane äh, äh, aitäh. milliseid kasvuhoonegaase peaksid põllumajandustootjad vähendama, kas veeauru, see on kõige suurem, ja kuidas nende gaaside vähenemine, mis mõttes seda mõõdetakse? kujutage ette, kuidas näiteks äh, Ähm, lehmad äh, toodavad vähem äh, gaase äh, ja mis puudutab lämmastikoksiidi, loomulikult meil siin vastuolu, sest komisjon soovib rohkem kaunvilju toota, aga mida, mis see ka kaasa toob, lämmastikoksiid, oksiid, meil on vaja selle kohta juhiseid ja kuidas tulemusi mõõdetakse, mis on kliima paranemine ja kujutame ette, et olukord halveneb, milline osa sellest halvenemist äh, omistatakse kasvuhoonegaasidele ja kui palju mõjutavad looded, maa pöörlemine ja nii edasi, nemad mõjutavad rohkem kliimat ja põllumehed ei saa neid asju mõjutada, ehk siis me tõesti vajame Äh, juhendmaterjali põllumeestele selle kohta, kuidas maailma ilma parandada, sest äh, nemad võib-olla satuvad seadusega pahuks sisse, sest ei ole ühtegi konkreetset viisi öelda neile, et nad sellest äh, kinni peavad, aitäh! suur aitäh! härra Tuosu, suur aitäh, härra esimees, härra volinik, ma arvan, põllumajandus peab olema ÜPP süda ning poliitika peab olema selle aju ning äh, kui me tahame välja töötada ÜPP tulevikku Prantsusmaal, öeldakse, et asi läheb kümne aasta pärast äh, paremaks, ma tahaksin pöörata teie tähelepanu äh, otse maksete küsimusele ning maksete tõstmisele esimesest sambast teisele, sest öö, meie põllumajandus peab äh, meie kodanikke toitma ja andma elatist meie põllumeestele. kui te räägite keskkonnategevuste äh, ega äh, seotud küsimustele, siis mina kahtlen, kas sellest teie tegevusest on mingisugust kasu põllumajandustele, põllumeestele. mina ei usu seda mina leian, et tuleb aina rohkem juurde äh, igasuguseid probleeme ja kohustusi ning äh, artikkel kuuskümmend kaheksa ütleb, et et eh, hoolimata Schengenist ja Euroopa Liidust on äh, nii äh, et äh, suveräänsus äh, on teatud küsimustes vältimatu, nagu näiteks põllumajanduse juures, seega me ei tohi keelata liikmesriikidel põllumajandusmaid kokku osta. me pea, ei saa keelata investeerida oma riigimaadesse, võttes arvesse, kuidas ettevõtted ähm, spekuleerivad sellega ning äh, sellel ei ole kõigil mingit huvi põllumajanduse vastu ning seega me ei tee oma praeguse tegevusega sugugi mitte head põllumeestele, vaid ainult Euroopa Liidu ametnikele. nii, daamid ja härrad, nagu ma teile juba ütlesin, anname nüüd sõna härra volinikule vastamiseks, palun. aitäh. kõigepealt see uus äh, mudel Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vaheline suhtlemine ja suhe, praeguse poliitika äh, alusel, mis, mille lepiti kokku aastal kaks tuhat kolmteist, siis äh, on Euroopa Komisjon ja põllumees äh, omavahel suhetes, kõik abikõlblikkus kriteeriumid ja nii edasi pannakse paika Euroopa tasandil ja meil on ühtne juhtimissüsteem Euroopa ja liikmesriikide vahel, mis puudutab rakendamist, mida me nüüd strateegilisse kavasse tahame panna, on see, et liikmesriigid äh, pakuksid välja mitte kõikidele sobiva lahenduse, vaid paindlikkuse, mis aitaks kohanduda ähm, kohalikele tingimustele, kuidas nad äh, need üheksa põhieesmärki ÜPP-s äh, täidavad, mis on Euroopa tasandil paika pandud ja mille komisjon peab heaks kiitma, mitte ainult põllumajanduse volinik, näitamaks, et need täidavad kõiki kriteeriumeid ja eesmärke. ehk siis see on põhimõtteline muutus Euroopa ei kirjuta ette, äh, mida kõik tegema hakkavad, liikmesriigid otsustavad seda ise ja ka sihttasemed pannakse paika liikmesriigi tasandil. tahtsin seda rõhutada. ma ei tea, kuidas bürokraatia kasvab, kui te seda kardate, sest enamik Euroopa Liidu eeskirju praegu äh, on äh, dubleeritud äh, liikmesriikide eeskirjade poolt ja need on nüüd äh, kehtetuks tunnistatud, ehk siis siin on põhimõtteline muutus toimunud, vähenenud on eeskirjad, mida põllumehed peavad täitma. esimest korda, ma ütleks seda härra Tessile, noored põllumehed on üks üheksast kriteeriumist, üks eesmärkidest, et see tegevus kestaks, ehk siis kui nad teevad juba head tööd, äh, näiteks partnerluste ja muud vallas, äh, seda on võimalik äh, arvesse võtta strateegias, milles nad näitavad oma toodetud lisandusväärtust, vähemalt on meil vaja head plaani selle kohta, kuidas me saame paremini toetada noori põllumehi, neid on ainult kuus protsenti, kes on alla kolmekümne viie protsenti, alla kolmekümne viie aastased. ma arvan, et see on oluline Dorfmanni äh, raportis äh, on sada seitsekümmend ettepanekut, äh, sada kaheksakümmend seitse, sada seitsekümmend viis, nende osas me saame olla põhimõtteliselt nõus, ülejäänud puudutavad raha näen, et eelarvekomisjoni esimees on siin, loomulikult raha on põllumajand-, põllumeestele oluline, aga meie, meil Äh, olevat, olevate vahendite raames äh, on tehtud meie ettepanek ja nüüd äh, sõltub kõik MFF-i aruteludest, et saavutada paremaid tulemusi, aga sada seitsekümmend viis saja kaheksakümne seitsmest ei ole halb tulemus. lugesin sotsiaaldemokraatide dokumente, mille härra Andrea mulle edastas, lugesin seda väga põhjalikult ja dereguleerimine, millest te räägite, on osa õigusloomest, mis eelmisel korral sai heaks kiidetud, turupõhisusi ja nii edasi, kas te saa-, soovite seda muuta, siis äh, saab teha muudatusettepanekuid, aga meil on vaja mingi viis sekkumiseks ja selles osas olen nõus ja see on teie dokumendis ka kirjas. ja seetõttu me teeme kohustuslikuks riski haldamismeetmed äh, äh Omnibussis, see oli väga suur äh,, samuti et äh, põllumajandustootjal oleks suuremad äh, läbirääkimiste volitused, äh, et tagada turu läbipaistvus, äh, see saab toimuks sel aastal ja kriisihaldusmeetmete ettepanekud on olemas, neid tuleb rahastada, riski haldamismeetmed on ka seal, ma arvan, et mm, teie mure on kõik lahendatud selles ettepanekus härra Jaagus, ma vastasin teie äh, vastamisele sellest, et me äh, eeskirjadest liigume äh, põllumehe kesksusele, ehk siis me nüüd hakkame tegelema liikmesriikidele ja me peame tagama selle, et liikmesriigid ei kisuks teki enda poole, mis praegu toimub, teil on õigus, nii toimub. Te olete pikka aega tegutsenud nende teemadega, teate, et ei indekseeritud neid toetusi varasemalt see on eelarvekomisjoni küsimus ja te ise saate seda lahendada, aga äh, alati olid seal jooksevhinnad ja nendega arvestamine äh,, kui ma viisteist äh, tuhat viissada eurot maksan täna ja kahekümne aasta pärast äh, siis äh, mm, seitsmeaastasel äh, mm, kavas on sama põhimõte, ehk siis jooksevhinnad, seda vaatavad põllumehed, äh, palju nad saavad raha aastal kaks tuhat kakskümmend üks võrrelduna aastaga kaks tuhat kakskümmend ja püsi- ja jooksevhinnad ei huvita põllumehi, neid huvitab see raha, mis nad reaalselt kätte saavad. aga jah, igasugune raha on teretulnud. väga romantiliseks läheb asi, kui me räägime rahast. hästi tehtud, härra esimees. ettepanekus on ka säte, mis soovib sektoripõhisemat lähenemist eh, nende teemade lahendamiseks, näiteks veisekasvatus või mis iganes muu eh, surve all olev sektor, see on eh, ettepanekus välja pakutud, et sektoripõhisemalt võiks läheneda nendele probleemidele. ka seda võiksin rõhutada. see on oluline mitmetele sektoritele, mis teatud hetkedel surve alla satuvad proua Miller äh,, raha on väga oluline ja me peame tõesti kindluse et, ettearvatavuse andma põllumeestele ja tulenevalt Brexitist on keerulised ajad, märtsi lõpus äh,, mis saab äh,, kui me tahame tagada, et meie programmid äh, oleksid ka rahastatud, see tuleb äh, äh, lahendada ja eelarvekomisjon tegeleb sellega, ma tean seda, me peame tagama, et jätkuksid maksed äh, ja kuidas need kaksteist miljardit leida, mis meil puudu on, äh, see on väga oluline küsimus, inimesed peaksid sellega tegelema ja ka nõu küsima, mina näiteks teen seda, küsin nõu, sest ma tahan ette äh, ennustatavust ja tahan seda ka meie põllumeestele. me anname rohkem infot strateegilistes kavades, tulemuslikkus ja kuidas see toimib. meil on iga-aastased aruanded liikmesriikidelt juba praegu milles kajastatakse tulemuslikkust, seal on kakssada näidikut, mille osas me soovime liikmesriikidelt infot saada, täna on see juba paigas ja seda tuleb lihtsustada oluliselt ja panna see formaati, mis tõesti mõõdab tulemuslikkust ja selline nõustamisteenus saab, peab olema kohustuslik, kõik liikmesriigid peavad näitama, et nad seda mm, kasutavad äh, Ehm, lagede seadmine on teatud liikmesriikide jaoks olulisem kui teiste jaoks, ehm, ettepanekus on kirjas, kuidas see kohaldub, ehm, liikmesriigid saavad otsustada, kas nad soovivad panna selleks laeks kuuskümmend tuhat või sada tuhat, paljudes riikides on täna sada viiskümmend tuhat, aga see on vabatahtlik. Need, kes, ma ei tea, kas te tahate vabatahtlikku või kohustuslikku, aga ma tahan, et toetused jaotuksid õiglasemalt kaheksakümmend kakskümmend põhimõte, see ei vasta Iirimaal tõele, ja äh, kontrollige oma andmeid, aga liikmesriigid äh, peavad otsustama, kas nad tahavad äh, mingeid privileege jätta või, või ära võtta, alati on võimalik võtta kasutusele teine süsteem, üheteistkümnes liikmesriigis juba nii on, alati on võimalik veenda seda liikmesriigi valitsust, kui te soovite seda, et, et see ära tehtaks. noored põllumehed, nagu ma enne mainisin, esimest korda äh, on osa konkreetsest eesmärgiks ja liikmesriigid peavad veenma Euroopa Komisjoni, et nad teevad nende heaks midagi konkreetset. oleme lihtsustamismeetmeid sisse toonud, viis tuhat Iiri põllumeest võidavad ähm, ennetuseelsest kontrollist eelmisel aastal oli see nii, põllumehed võtsid selle hästi vastu, loomulikult äh, me peame enamat äh, üritama, aga see on põhimõtteline muutus äh, poliitika kujundamises ja poliitika te teostamises, aga kui liikmesriigid esitavad kavad, siis me saame neid analüüsida ja tõesti lihtsustada asju põllumehe jaoks. härra Häusling te ei ole dokumente läbi lugenud, enne kui te siia tulite, sest äh, te oleksite näinud, et äh, see keskkonnasõbralikum on seal lahti seletatud, ma pean kõike teile eraldi seletama, aga lugege palun dokumenti. uus ÜPP struktuur on ambitsioonikas, kakskümmend protsenti äh, mis täna on kliima aluseks on seal nelikümmend protsenti, aga Kontrollikoja aruanne, mis meil on, kui te kuulate oma põllumehi ja rohestamisteemat, siis näete, et see ei ole toimunud. nüüd oleme loome, loonud stiimulid ja seadnud tingimused, te olete tihti küsinud äh, minult selle kohta, nüüd me teeme seda ja inimesed saavad teisest sambast rohkem raha, kui nad äh, täidavad keskkonnameetmeid, aga tingimused on kõrgemale seatud. Teie võite teha oma muudatusettepanekuid, mina ei tule uue äh, ettepanekuga ja siis võime arutada. härra Onju, nagu ma varem ütlesin, põhimõtteline muutus on see, et me tegeleme liikmesriikidega, mitte otse põllumeestega, praegust öö, äh, seadusandlust tuleb juba täita ja näide on äh, Holland, kus olemasolev seadus äh, tekitas äh, teatud meetmeid piimandussektorile ja Holland pidi tapma sada kuuskümmend tuhat lehma, et saada teatud hüvesid, see on Hollandi jaoks suur probleem ja see neile ei meeldi. kolleegid saavad siin äh, täpsustada detaile, aga liikmesriikidele seatakse eesmärgid äh, tuleviku osas härra Loiseau. Äh, poliitikad on majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaalased, on kolm konkreetset eesmärki, mis tuleb täita nende iga poliitika valdkonna osas ja põllumehed äh, saavad toetust iga osas ja maapiirkondi mm, ja kogukondi tuleb toetada. ma hea meelega näeks, et äh, ÜPP saaks rohkem raha ja selgitasin konteksti, äh, milles on esitatud praegune ettepanek, aga see on lähtealus, me võime läbi rääkida, liikmesriigid on öelnud, et nad ei ole valmis mingeid kärpeid tegema ÜPP-sse, minugi poolest kindlasti kõik liikmesriigid on sellega nõus, aga eks näis. suur aitäh, jätkame järgmise küsimuste vooruga. enne aga tahaksin kaks kommentaari esitada. kui me anname liikmesriikidele teatud pädevusi, see ei tähenda äh, renatsionaliseerimist, vaid äh, vastab teatud liikmesriikide äh, taotlustele, kes soovivad rohkem pädevusi, teist pädevusi. noored põllumehed, liikmesriigid on just nimelt, kes saavad väga palju ära teha maksude küsimuses, maade müügi küsimuses, seda peaks seega laiemalt käsitlema. nüüd lähme siis järgmise küsimust. härra Amator Jago Te valmistate ette. meie Kanaari saartel oleme väga mures. president Juncker ütles Guajanas toimunud ultraperifeersete piirkondade eh, kohtumisel, et me jätkame praeguste eh, programmidega, me ei kavatse neid vähendada ega kärpida. liikmesriigi ja samuti Euroopa Parlamendis võeti vastu resolutsioon Poseidoni projekti eh, suurendamiseks kahe tuhande kahekümne seitsmendaks aastaks. samas aga on, eh, on eh, komisjon teinud ettepaneku kolm koma üheksa protsenti Wise'i projekti, mis oleks traagiliste tagajärgedega meie põllumeeste jaoks ja keskkonna jaoks. peale selle on ta täielikus vastuolus aluslepingu artikliga kolmsada nelikümmend üheksa. peale selle paneb see ohtu maaelu arengu, mida ta finantseeris kaheksakümne viie protsendi ulatuses ja nüüd ta teeb seda seitsmekümne protsendi ulatuses. seda ei saa aktsepteerida, seega ma paluksin, et te lubaks, et te lubaks meile, et fonde ei, ei vähendataks Ehm, tundub, et ei räägita suurtest summadest, seda pole palju, aga ausalt öeldes eh, kaugete piirkondade jaoks on see tohutu suur summa ja sellest sõltub meie ellujäämine. järgmisena saab sõna härra De Castro, suur aitäh teile, härra esimees. tahtsin eh, minutiga öelda teile kaks asja ära, kõigepealt eh, ka härra Artuile, kes siin on, kuus põllumajandusministrid võtsid vastu või avaldasid arvamust ÜPP eelarve kohta ning eh, loodetavasti kaheksateistkümnendal juunil toimuval eh, ülemkogul on neid eh, ministreid tuleb veel juurde ning loodetavasti meie saame seda algatust toetada Euroopa Parlamendis, et oleks võimalik paremaid tingimusi välja kaubelda, sest pole õiglane, et põllumehed Ehm, põllumehed maksavad kinni Briti kodanike legitiimsed valikud. ning teiseks ma tahaksin teile meenutada seda, et äh, me ei äh, vaidle vastu, et volinik rääkis meile paljudest headest asjadest, paindlikkus äh, on tore asi, väikepõllumeeste toetamine meile ka meeldib. Need on kõik, noorte toetamine on samuti kuid samas äh, tekib küsimus, et äh, kas liikmesriigid äh, ei ole selle tõvje tõttu suuremate bürokraatlike koormuste all. suur aitäh, proua Ernst Garcia. suur aitäh, aitäh kõigile, aitäh volinikule eriti. tahaksin öelda seda, et ma olen nõus sellega, mida Paolo de Castro ütles ning olen ka nõus äh, sellega, mida mõtlesid mõned eelkõnelejad, sest äh, minu meelest äh, teie ettepanekud mitte ei vähenda bürokraatlikku koormat, vaid tekitab lausa õigusliku ebakindluse. arvan peale selle ka seda, et on vaja korrigeerida turgu vajaduse korral, mul oleks näiteks meeldinud see, kui oleksid arvesse võtnud Euroopa Parlamendi ettepanekuid eh, näiteks kitsekasvatussektori kohta, et me ei peaks teid kogu aeg tagasi selle juurde tulema, mida oleme juba eelnevalt eh, taotlenud teilt, samuti oleksin tahtnud eh, saartele põllumajandusest midagi kuulda, sest Nad on, need on, nende tegutsemistingimused on märkimisväärselt ebavõrdsed ning ma oleksin kuulnud midagi enamat veel noorte kohta äh,, sest meil ei ole midagi uut neile öelda. Äh, nii et äh, meil on sellega seoses väga palju äh, vaja ära teha, proua Hoibuš. härra volinik, olete korduvalt öelnud, et ei toimu mingit taasriigistamist, aga olete teinud ettepanekuid, mis kohalduvad kõikidele, kui me vaatame eesmärke, siis tundub, et nad on erinevad, isegi vastukäivad ja kui liikmesriigid tahavad valida neile sobivamad, öeldes, et konkurents on olulisem kui äh, keskkonnakaitse näiteks või kliimaküsimused, siis äh, lähevad asjad allamäge. ka näidikud, äh, mis te olete välja pakkunud, on üsna nõrgad, meil ei ole selget pilti, strateegilised kavad, mille liikmesriigid peavad koostama, neil on erinevad huvid, aga mm, põllumaja, põllumehed peavad äh, ikkagi äh, neid eesmärke täitma, tegelema turu kõikumiste mm, kliimaeesmärkidega, ehk siis siin on erinevad äh, suunad äh, Ähm, eri osapooltel, ma arvan, et äh, see ettepanek ei ole hea lähtealus, nagu teie ütlete, see on äh, kasutamata jätnud võimalus äh, kasutada raha, mis olemas on, selleks, et muuta olukorda ja tulla tagasi selle juurde, mida härra Hoisling ütles, kas tulge toime väljakutsega või võtke, võtke tagasi. härra Volinik, te ütlesite oma sissejuhatuses, et põllumehed sõltuvad äh, sissetulekutoetusest, nelikümmend kuus protsenti nendest sissetulekust tuleb äh, otsesest sissetulekutoetusest ehk Brüsselist. seda on päris palju ja ma arvan, et see ei ole äh, hea, me peame midagi ette võtma nende numbritega ja vastuseks ei ole mitte see, et me peaksime suurendama sissetulekutoetust, vaid peaksime suurendama toe-, sissetulekut, mida põllumees teenib turult, mul on hea meel näha, et oma ettepanekus te näete rohk-, suuremat rolli turutingimustel ja soovite konkurentsivõimet sektori puhul tõsta. ma olen väga valmis, väga toetav teie ettepaneku osas ja äh, põllumees näeb ka, milliseks kujuneb tulevik ja hea on, et suurendatakse konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust pikemas perspektiivis Eh, ega jätkata samal vii-, moel nagu varem eh, ja ollakse sõltuvad eh, sissetuleku toimutust, mul on selle kohta küsimus, tihti kasutatakse argumenti, et meil on vaja sissetulekutoetust, sest meetmed on rangemad kui näiteks konkurentsivõimelistes kolmandates riikides, minu küsis, milles seisneb see erinevus meetmete vahel, mis kohalduvad siin võrrelduna kolmandate riikidega. kas teil on selle kohta statistikat ja kui suur on see erinevus, aitäh no.! nie powiedziałeś jak ten rynek ma dać więcej dla rolnika. E- kuidas see turg saab midagi rohkem pakkuda meie põllumeestele, härra Dontan? aitäh, härra volinik rääkigem ausalt, te viskasite poliitilise eh, ähm, pommi, mis on seotud eelarvega, šokk on põllumeestele räige ning ka meile, saadikutele, eh, tundub, et eh, põllumeeste olukorda ei tunta Brüsselis. kolm aastat on kestnud põllumeeste sissetulekute vähenemine, see on halvim aeg nende jaoks olnud Teie ettepanek, komisjoni ettepanek vähendab ainult nende toetuseid ning suurendab eh, kulutusi muudele valdkondadele. nõiasõnu pole siin olemas eh, ning seega on eh, ka selgitatavad, miks teie ettepanekuid nii palju kritiseeritakse. täheldasin, et mõjuhinnangud ei võta arvesse eelarvekärpeid ega võta arvesse ka eh, mm, rahvusvahelise kaubanduse kokkuleppeid, mida praegu välja töötatakse. ning eh, üks asi veel, mis tuleb esile tõsta, eh, ÜPP on ühishüve, põllumehed ootavad meilt lahendusi nende probleemidele mitte ainult reformi, mis on seotud ainult eelarvekärbetega, pärast ehmatust tuleb järelemõtlemisaeg ja peate näitama üles suurt selgitusvõimet, et meile selgitada, et Euroopa Parlamendi, et näidata, et meiepoolsed ettepanekud on teie dokumenti lisatud, aitäh. suur aitäh, mulle tundub, et aeg-ajalt unustatakse ära, et Euroopa Komisjon eh, pakub välja eh, eelarve mitte ainult põllumajandusvolinik, nii et need märkused tuleks suunata kogu komisjonide kolleegiumile ja ka eh, riigi valitsusjuhtidele, sest nemad on need, kes otsustavad Euroopa eelarve üle, aitäh. härra Vaits. Äh, aitäh, austatud volinik. tõesti on nii, et põllumehed saavad toetustest suure osa oma sissetulekust ja, ja loomulikult me hea meelega saaksime oma toodete eest õiglast hinda. aga kui meid tuleb juba toetada, siis äh, tuleks selgitada ka ühiskon-, ühiskonnale, miks me neid tooteid saame, et meilt oodatakse puhtaid tooteid ja keskkonna toetamist, mina olen näiteks mahepõllumees, mina täidan veekaitsenõudeid, loomakaitsenõudeid ja igasuguseid muid nõudeid, mis teie dokumentides on sada protsenti. ning äh, kus on siis kirjas, et mahepõllumajandus on see Euroopa toetuspoliitika tipp, kui te tahate tõesti toetada ähm, mingi põllu, väikepõllumajandust, siis, äh, siis kehtestage mingid piirid, et kaks äh, lehma hektari kohta või mis, mis iganes. ja siis te tõesti hakkate karistama neid, kes toovad äh, Brasiiliast või Ameerikast masskasvatatud tooteid. aitäh, härra esimees, aitäh, härra volinik ettevõtted härra Ofani äh, raporti kokku välja jättes äh, finantsaspekte, mis on väga halb signaal põllumajandussektorile. võin teile öelda, et meie eelarvekomisjon äh, ametlikult väljendas soovi, et ÜPP eelarve jääks samaks, ehk siis eelarvekomisjon ähm, soovib, et eelarvet ei vähendataks põllumajandusele. tervitan teie ettepanekuid äh, vähendada formaalsuseid, vähendada äh, protsesside keerulisust, kuigi mul on kahtlused selles osas, kas see lihtsustus tegelikult toimub, toimib ka, kuid äh, kindlasti peab see olema prioriteet. praegu on läbirääkimiste algus ning äh, me, nagu te teate, Prantsusmaa toetas ÜPP eelarvet, niisiis öelge julgelt äh, oma kolleegile härra Oettingerile, kui ta läheb Euroopa, kui ta läheb Prantsuse parlamendi, et ta ei oleks kuidagi kahesti mõistetavust Prantsuse võimude ees, see muudaks meie tegevuse tõhusamaks. ning peale selle ma sooviks, et öeldaks selgelt, et ÜPP ei ole lihtsalt eelarve ja määruste küsimus, vaid see on ka sidususe küsimus, vabakaubanduse ning eh, Eh, toidu turvalisuse ning eh, kättesaadavuse vahel. seega ma sooviksin, et me teeksime ametliku avalduse, eh, sest ei ole mõtet mõtet heita toetusi inimestele, kes on määratud pankrotti minema, sellepärast et me teeme sellega nende olukorra veel väljakannatamatumaks. lugupeetud daamid ja härrad, ma ei saa eelarvekomisjoni esimehe kõneaega vähendada, eriti kuna ta on meie komisjoni eh, aseesimees. nüüd saab sõna proua Soana. domnule președinte, domnule comisar, eu vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați eh, depus și este eh, härra volinik, härra esimees, ma tahaksin täit-, tänada teid teie jõupingutuste eest, on selge, et oma töös üritate te rahuldada kõikide liikmesriikide soove. aga on teatud teemasid, mis valmistavad meile pettumuse või milles on arenguruumi. Te mainite äh, raha, mida põllumeestele eraldatakse, ma ei ole loomulikult selle vastu, et teise samba raha vähendada, aga kui me juba rahast räägime, tahaksin küsida, miks on erinevus põllumeeste vahel eri liikmesriikides, miks saavad Prantsuse põllumehed kaks korda rohkem raha kui Rumeenia põllumehed? mingil hetkel leiti, et äh, kulud on erinevad, nüüd on kulud äh, võrdsustunud või äh, võiksin öelda, et Ida-Euroopas on tootmiskulud kõrgemad, sest need riigid ei ole nii hästi arenenud tööstuse seisukohast, aitäh! E, suur aitäh, härra volinik, te ütlesite, et teie toetate e, õiglasemaid otsetoetuseid, kuid seda ainult sõnades, sest konkreetseid ettepanekuid e, komisjoni poolt on selliste sõnadega vastuolus. ja mul on järgmine küsimus kui soovite kasutada äh, tingimuslikkust ning soovite toetused õigusriigist sõltuma panna, siis miks komisjon ise makstes otsemakseid ei pea kinni liitumislepinguid, millele ta ise alla kirjutas, öelge meile selgelt, nii suur osa Euroopa keskmisest läheb Poola põllumeestele, teiseks on toimunud muudatused äh, ja see loomulikult, sellel kõigil on oma hind. kas teil on andmeid selle kohta, kui palju eh, eh, kulutatakse põllumajandusele erinevates liikmesriikides, te ütle, rääkisite rohestamisest, öelnud, et see on läbi kukkunud eh, ja sellega, sellest loobutakse, kas te mitte ei ole pärast seda ka öelnud, et Eh, kliima, et ei ütle ka hiljem nii, et kliimamuutuste vastane võitlus eh, lõpetatakse ära, sest kummaline on see, et põllumajandus just peab eh, kaitsma kliimat, teie sõnavõtus on puudu ka sõnad ökoloogilise põllumajanduse suhtes. aitäh, härra volinik, härra esimees, kui me räägime Äh, Horvaatia liitumislepingust, siis meil oli üleminekuaeg kuni aastani kaks tuhat kakskümmend kaks, mille jooksul Horvaatia põllumehed äh, said osa toetustest esimesest sambast, riiklikust eelarvest äh, ja osa AGF-ist, EAGF-ist, võttes arvesse kärpeid ÜPP-sse, tahaks küsida, kas Horvaatia on ainuke riik äh, läbi ajaloo, mis ei saa täissummat Euroopa Liidult, nagu äh, liitumislepingus äh, määrati, kas Horvaatia maksab kogu summa, mis oli kirjas liitumislepingus, mil, mida kulutatakse miinidest puhastamise peale, kui see vastab tõele siis äh, maaelu finantseerimine on kannatanud kahekümneprotsendilisi äh, kärpeid ja tahaksin küsida, kuidas see mõjutab äh, maapiirkondi Horvaatias, võttes arvesse asjaolu, et Horvaatia on nelikümmend kuus protsenti riigieelarvest eraldanud maaelu arengule. aitäh, Monika Hõugan mul on üks äh, küsimus ja üks äh, mõte. kõigepealt me teame, et äh, eelarve väheneb, aga tahaksin pakkuda teile oma mõtteid. kõik loodame, et ÜPP ähm, teame, et ÜPP eelarve väheneb tulenevalt rändest, aga teame, et me peame peatama inimeste väljavoolu küladest, kes kolivad linnadesse. ÜPP kaudu on meil võimalik seda saavutada ja äh, lõpetada maapiirkondade tühjenemine inimestest. ma tahaksin mainida ka midagi, mis tihti jääb tähelepanuta, nimelt äh, mesilaste pidamine, see on väga oluline äh, just äh, tolmeldamise seisukohast, mida te kavatsete ette võtta? artikkel seitse hõlmab näidikuid ja seal on öeldud, et näidikud, mis puudutavad keskkonda ja kliimaspetsiifilisi eesmärke, Äh, neid võib arvesse võtta, aga ei pruugi äh, riiklikes kliimaplaneerimise instrumentides, mis on, tulenevad Euroopa Liidu seadustest, artikkel üksteist ütleb, et liikmesriigid peavad äh, tingimuslikkuse süsteemi arvesse võtma ÜPP strateegilises kavas ja see on lisas kolm ära täpsustatud, mis puudutab erinevaid maakasutusi ja kohustuslikke nõudeid, need on nõrgemad eesmärgid kui praeguses süsteemis, näiteks ei ole mingit nõuet uutes ettepanekus, äh, mis puudutaks ökoloogilisi ähm, fookusvaldkondi ja nii edasi, äh, tulenevalt ühiskondlikest äh, nõuetest me oleme mures, eriti just elurikkuse säilitamise ja tolmeldajate pärast Oui, merci, monsieur le président. aitäh, härra esimees härra volinik, ma eh, olen põllumees, aga ma eh, ei ole palju õppinud, aga oskan matemaatikat, nelisada miljonit eurot eelarvest, miljardit eelarvesse, kolmsada kuuskümmend viis ettepanekus, mille komisjon meile täna esitab. ehk siis brittide panus eh, oleks olnud kakskümmend seitse miljardit ning kui me lahutame sellest äh, me saame me kokku kolmsada kaheksakümmend, viisteist miljardit on puudu, ma tahaksin teada, kus nad kadunud on, mul on küll selline tunne, et Brexit on lihtsalt äh, alibi selleks, et kärpida meie eelarvet palju rohkem, kui seda brittide lahkumisega tegema peaks. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Kommissar, Sie haben äh, in Ihrem Eingangsvor aitäh! Te rääkisite, et oluline on ühise põllumajanduspoliitika ühisus ning ütlesite, et et te näete, et see on teie ettepanekus tagatud. kui ma vaatan seda ettepanekut üksikasjalikult, siis näen ma, et eh, kahekümne seitsmele tootele on seotud maksed kolmeteistkümnes liikmesriigis. kui ma näen, kui palju on võimalik esimesest teise sambasse vahendeid üle kanda, ja teisest sambast esimesse äh, sambasse, kui ma vaatan, et teise samba valdkonnas on ainult kolmkümmend protsenti äh, see miinimummäär, mis on ette nähtud keskkonnapoliitilistele meetmetele ja kui te panete ette, et kuni seitsekümmend viis protsenti investeeringutest äh, võib äh, Euroopa Liidust toetada, siis tekib mul küsimus, kus on see ühisus? ning kas lõppkokkuvõttes sisuliselt me ei räägi ikkagi taasriigistamisest uh,. Thank you very much uh.... aitäh mõni aasta tagasi, kui ma kuulnud, et keegi ütleb, et äh, ÜPP kohta äh, antakse äh, infot, mis puudutab linnaelaniku ja mitte maapiirkonna, siis ma oleks öelnud, et see mind ei puuduta, aga see huvitab mind, see puudutab kõiki, kes elavad maal, ma loodan, et nad kuulaksid, sest see, mis siin praegu toimub, on pangarööv ja meil on volinik, kes juhib Äh, põgenemise autot, me räägime ümberjagamisest, see oli üks minu lootustest, aga kahjuks ei ole võimalik äh, ümber jagada midagi, mida ei ole, sest äh, ei ole midagi, mida jagada. kui me satume olukorda, kus kärped tulevad ainult üle kuuekümne tuhande minevatest toetustest või sajast tuhandest, võttes arvesse tööjõukulusid, siis see teeb selle kõik mõttetuks. kujutan ette, et on inimesi, kes ütlevad, et nad on põllumehed, kes maksavad saja kahekümne tuhande euroseid aastapalkasid ja mm, jäävad allapoole neid lagesid. ma loodan, et oleks mingi ümberjagamist, aga mingit ümberjagamist ju ei ole ette näha ja siin so-, soovime näha suuri muutusi ÜPP-sse, ma ei näe mingit seost härra Dorfmanni raportiga, kui on praegune olukord, siis kuidas saate öelda, et äh, et ei kavatse lähtuda sellest, mida tehti kakskümmend seitse aastat tagasi, kuidas äh, te ei räägi sellest, mis tehti kakskümmend seitse aastat tagasi, te peaksite rääkima sellest, mis praegu tehakse, te olete äh, jätnud tähelepanuta seda, mida me ütlesime korduvalt ja korduvalt, see on kahe ettepaneku vahe, lõpetasin mul on märkus ja küsimus. Um, kõigepealt äh, märkus. Te soovisite ilmselt öelda, et parlament ei peaks olema siin viimane, kes sõna võtab. parlamendiliikmete seas on ka arutatud seda, et, äh, et kõigepealt käisite te pressiga rääkimas ja alles pärast tulite siia ning see ei ole õige järjekord. et see, et täna siin nii palju inimesi kohal on, näitab, et parlamendi isim-, parlamendis inimesed on viisakamad kui komisjonis. Te rääkisite tööhõivest ja siin tekkis mul küsimus, kas äh, siin on mingi arvestuslik tööjõud või siis reaalne tööjõud, reaalsed inimesed, kes töötavad põllumajandusettevõtetes. kui need on reaalsed inimesed, siis peaks olema võimalik minule sotsiaaldemokraadina äh, taga, tagada, et need inimesed on tõesti sotsiaalselt kindlustatud sest e, seal ei, siin me ei tohiks rääkida töökohtadest, mis on hallil või mustal turul. E, võib olla teatud e, erandeid pereliikmetele, sellest võib rääkida, aga igal juhul tööhõive toetamine Euroopa Liidu rahadest saab toimuda ainult siis, kui need töökohad on tõesti head. jah, tõepoolest alati pärast seda, kui jagatakse olulist informatsiooni, komisjoni poolt langetatud otsuste osas pöördub volinik pressi poole. muud küsimused äh, puudutavad tehnilisi probleeme, mitte ametiga, mitte ministrite nõukoguga ja me ei soovinud neljapäeval seda kohtumist äh, korraldada. proua Katainen. aitäh, aitäh härra volinikule selle ettekande eest. osa sellest on väga problemaatiline, aga vastutuse üleandmine liikmesriikidele selle ühise strateegia kavandamise näol on teretulnud, on oluline, et seal oleks ka ähm, looduskatastroofide ähm, meetmed, aga on vaja suuremat paindlikkust, näiteks äh, lühikese kasuperioodiga ähm, tootjate spetsiifikat pole arvesse võetud, eelarvekärped, eriti mis puudutavad maaelu arengut, see ei ole vastuvõetav, on kahetsusväärne, et just sealt, kus keskkonnameetmeid on tõhusalt äh, rakendatud, sealt, sinna tehakse kärp, kärpeid. tahaksin küsida voliniku käest ka, mida äh, komisjon sellega soovib äh, saavutada, kas kõik asjaolud on arvesse võetud, Äh, mõned põllumajandustootjad on suurendanud oma üksust, et äh, kulud äh, ühiku kohta oleks väiksemad, aga siin väheneb ähm, kulutõhusus, kuidas komisjon sellesse suhtub? tänan, härra volinik. ilmselt kõige rohkem tekitab kahtlusi teie süsteemi juures, see strateegiline plaan ning äh, siin on siiski oht renatsionaliseerimiseks, samuti ka eelarvekärped. enamus Euroopa Parlamendist on sellele vastu ning loodetavasti on võimalik seda muuta. mul on teile aga mingid konkreetsed küsimused, miks äh, näiteks äh, te FEA võtate välja struktuurifondidest, ma ei saa aru, mis eesmärk sellel on see tekitab lihtsalt olukorra, kus äh, äh, kus on siis eesmärk riigid üks või kaks, ühesõnaga ei ole enam mingisuguseid kriteeriumeid. ning sellega seoses tahaksin ma teada, milline on teie eesmärk ja miks ei räägita naistest? Hmm. ning viimane, kui äh, et, et, äh, ei võeta vastu uut finantsraamistikku, mis siis saab edasi? Voorzitter, dank u wel. Commissaris, journalisten hebben geen antwoord gekregen hoeveel geld er nu eigenlijk gekort, uh, gekort gaat worden. Dat is... Aitäh. Kui palju tegelikult nüüd eh, kärbitakse? neid summasid. kui palju raha meie käsutuses on? oleks minu esimene küsimus. ja teine küsimus, me räägime esimesest ja teisest sambast. Te ütlesite, et et äh, et seal tuleks teadus- ja arendustegevust kärpida ja, ja eri valdkondadest veel. aga me ei saa ju niimoodi näiteks maa, madalmaades teha, et et meil äh, sada kuuskümmend tuhat äh, lehma on tapetud ja, ja ikkagi ettevõtted lähevad äh, pankrotti. et kui palju siis tuleks vähendada? härra Kuzmjuk, palun. aitäh, proua voli-, härra volinik. kõigepealt seoses strateegiaga. Te ütlesite, et Ühendkuningriigi lahkumine läheb meile maksma kaksteist miljardit eurot äh, iga aasta miks komisjon siis eh, tegi niisuguse ettepaneku? et meil uued prioriteedid võetakse töösse, mis maksavad taas miljardeid, mis nõuavad täiendavaid kärpeid olemasolevates valdkondades. see on ju väga, väga huvitav lähenemine ning teine oluline teema, mida siin juba puudutatud on, võrdlus otsetoetuste vahel uutes liikmesriikides see, mis teie praegu välja olete pakkunud, on kosmeetika. mina märgin, et äh, äh, kaks tuhat sada kakskümmend, kaks, kaks tuhat kakskümmend seitse aastal, kui võrdsust ei tagata, siis äh, uued liikmesriigid saavad komisjoni, komisjoni vastu esitada hagi Euroopa Kohtusse. ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė Džiugu žinoma, kad jūs. E, aitäh, härra volinik. hea on, et kom-, volinik üritab saavutada suuremat e, konvergentsi, teisest küljest e, ei ole ma rahul sellega, et Balti riikides, eriti Leedus, jääb kõik seitsmekümne viie protsendi juurde keskmisest, vastavalt meie liitumislepingule pidime saavutama Euroopa keskmise juba aastal kaks tuhat kolmteist. see tähendab seda, et meie põllumehed äh, ei saa võrdseid tingimusi, viiskümmend kolm tuhat põllumeest on juba alla kirjutanud petitsioonile, milles nad väljendavad oma rahulolematust. kui te räägite konvergentsist, kas te mõtlete seda tõsiselt äh, kas te mõtlete praktilisi meetmeid, kui jah, siis millal need tulevad, sest mitte mitmed, vaid kõik riigid peavad, saavad sama lähtekoha ja sama finišijoone, aitäh. Zaproponowana formuła konwergencji zmniejsza różnice płatności. aitäh selle konvergentsi vormeli eest, mille te välja pakkusite arvestades toetusrahaste, toetusrahade erinevust, on see erinevus väga suur ning teie pakute välja, et alles kaks tuhat kakskümmend seitse hakatakse seda mm, valemit kasutama. teine küsimus puudutab äh, paindlikkust sammaste vahel. usun, et riikide vahel, kus äh, soovitakse tagasi pöörduda vana taseme juurde ja maksed on seotud ning äh, nüüd piirmäära vähendatakse, siis tekib küsimus äh, maksmisega seoses. me ei tea teie analüüsi, äh, selle sisu. et sisuliselt te, te ütlete, et praeguste maksetasemete juures see väheneks konkurentsivõime, aga viimane õigusloome ettepanek näitab, et siit on midagi puudu meil oleks vaja bürokraatiat vähendada, mitte suurendada ja kulude-tulude analüüsi oleks meil ka vaja korralik. härra Dorfmann vabandust, härra volinik. Äh, mõned asjad, mis teie ettepanekus sees on, meeldivad mulle väga, näiteks turule suunatus nendes ettepanekutes ja ka roheline arhitektuur on väga head põhimõtted, olgugi et me peame loomulikult analüüsima, et, et selle tulemusena ei tekiks teises sambas probleeme esimese samba meetmete tulemusel, aga seda on võimalik analüüsida. kui rääkida sellest uuest teenuse tagamise mudelist, siis ma väga loodan, et teil on õigus ja teie positiivne hinnang bürokraatia vähenemisele paika peab, aga ma pean ütlema, et et ma olen siin nagu uskmatu Toomas, et ma usun ainult siis, kui ma ise seda näen sest eh, eelmine kord me juba sellest põhimõttest rääkisin, aga para-, rääkisime, aga paraku niimoodi ei läinud, nii et see, väga loodaks, et seekord läheb vastupidi. Eh, mis puudutab nüüd seda, kui palju kattub eh, minu raport teie ettepanekuga, siis teie rääkisite üheksakümnest protsendist ja oli see väga suuremeelne hinnang küll minu meelest mina paraku päris niimoodi seda asja ei näe, olgugi et ma möönan, et päris paljud asjad meie raportist on teie ettepanekus kajastunud esimeses sambas oleks ma hea meelega näinud teie poolt julgemat lähenemist, et suurem, sest suurem osa raha jagatakse just läbi esimese samba. ja kui seal on raha vähem, siis tekib küsimus, kus on prioriteedid. see, need piirmäärad, mis teie rää-, millest teie rääkisite, need minu meelest ei taga meil ettepaneku, ette, eesmärkide saavutamist, siin oleks vaja olukorda parandada, aga selleks parlament ongi ja järgnevate kuude vältel me üritame seda teha. Panie pośle Dorfmann, E, austatud e, härra Dorfmann. Need olid tänusõnad volinikule. sisuliselt ma loodan, et volinik kuulis neid. härra Buda. You next. Teie järgmisena. E, neli lühikest küsimust, aitäh kõigepealt eh, esim-, hek-, esimesest hektarist saadik juba piirmäära rakendamine, kas te olete päri sellega, et eh, keskregulatsioon tekitab rohkem kahju, kui kasu toob ning ning eh, sisul-, kas see, see esimese hektari, esimesest hektarist alates nende maksete piiramine, kas selle ei peaks jätma liikmesriikide otsustada? kuidas nüüd saab keskkonnameetmetega teises sambas? kolmas küsimus Äh, ma tunnen siin puudust vanast äh, sellest äh, baas, baashinnast, kas see on, kas see on alles või on see nüüd kadunud? see ei olnud mulle selge ning neljas küsimus, bürokraatia vähendamine, nüüd polemiseerivalt võiks öelda, et peaksime võib-olla piirama ametnike arvu selleks, et tõesti bürokraatia väheneks ja siin võiks äh, küll oluliselt äh, midagi saavutada. sest see bürokraatia vähendamine peaks olema ikkagi tunda lõpuks äh, põllumehe tasandil, vastasel juhul jääb see puhtalt poliitiliseks deklaratsiooniks, aitäh. härra Puda. ma hindan teie jõupingutusi, samuti komisjoni jõupingutusi, aga ka meie oleme rahulolematud, ka meie sooviksime äh, Äh, kiiremat konvergentsi piisavale tasemele liik-, uute liikmesriikide jaoks. kui me räägime lagedi seadmiseks, tuleks arvesse võtta aru, asjaolu, et on liikmesriike, kus on palju suuri põllumajandustootjaid, Rumeenias on rohkem kui kolm tuhat viissada taolist suurtootjat, loomulikult väikseid ja keskmise suurusega tootjad vajavad toetust, sest kui nad seda ei saa, siis nad ei pea turul vastu aga me ei tohiks ära unustada ka teisi põllumajandustootjaid ja kui me räägime paindlikkusest, härra volinik, sellest hetkest, kui saime, sain mm, parlamendisaadikuks, oleme me rääkinud paindlikkusest ja ma usun, et asjaolu, et suur osa mm, vastutusest läheb üle liikmesriikidele, toob kaasa äh, halduskoormuse vähenemise, aga ma oleksin soovinud näha ka standardist, standardiseeritud eeskirju üle kogu Euroopa, aitäh! Madame Ribeiro. Senhor Comissário, estou muito preocupada com uma possível perda de autonomia. härra volinik, ma olen väga mures võimaliku sõltumatuse äh, kaotuse pärast POSEI äh, äh, programmi raames, see on Trooja hobune, millega ultraperifeersed piirkonnid, piirkonnad äh, satuvad ohtu, liikmesriigid seavad selle progr-, POSAI programmi ohtu, see tuleb läbi vaadata äh, ja on vastuvõetamatu, et ultraperifeersed äh, alad äh, kannatavad kolmel eri moel. kõigepealt neljaprotsendiline vähenemine POSAI programmi äh, vahendites, mis on, läheb vastuollu parlamendi vastavale otsusele selle, selle teema kohta, lisaks sellele härra Juncker lubas meile, et see on tagatud kahekümneprotsendiline kärbe maaelu arengus ja kolmekümneprotsendiline omaosaluse määr, liikmesriigid ei suuda seda teha, me näeme siin ÜPP taasriigistamist, Brexiti mõju, turukriis, me ei täida mm, põllumeeste ootusi. austatud volinik. see, mida ma ei mõista, on, miks esitatakse ettepanek, mis ei lähtu sellest, mida oleks vaja ja mis oleks õige. et siin me otsekui kastreerime iseennast juba Äh, selle ettepaneku koostamisel, põhjendades kavalate põhjendustega, miks me kõik seda, kõike seda teeme. mul tekib küsimus teiseks. kas te konkreetsetes valdkondades, näiteks teine sammas, äh, viisite läbi ka mingi mõjuhinnangu või uurisite seda? et meil oleks võimalik kontrollida, kui põhjendatud see mõjuhinnang on. ka kolmas küsimus, missugused üleminekusätted äh, te ette olete näinud? Um, härra volinik, te tõite välja, et Brüssel ei reguleeri enam äh, Ähm, puude arvu äh, põllumajandusmaadel hektari kohta ja seega puud ei sea kahtluse alla ähm, põllumajandusmaa abikõlblikkust äh, maaelu arengu või põllumajandusmeetmete osas, aga siin ei mainita mingit äh, konkreetset puude arvu kuigi siin võib-olla näib see para-, paranemisena, ei ole mingit tõendit, tõestust selle kohta, et see nii läheb, sest äh, põllumehed võivad muretseda, kas komisjon äh, puudega maad peab äh, mm, haritavaks, kas seda olukorda oleks võimalik täpsustada, et ei jääks mingit mitmeti mõistetavust ja saadetaks selge signaal, et on võimalik rohkem puid lubada põllumajandusmaadele, ilma et toetused katluse alla seatakse eh, rohkem eh, kombineeritud eh, põllumajandust ja mm, metsandust, peaks aitama, see aitab mitmekesistada põllumeeste sissetulekuid, see parandab kliimat, veesüsteemi ja suurendab elurikkust. E, aitäh kõigepealt viis positiivset asja, mida ma siin näen. esiteks, meil on piirmäär paika pandud maksete osas, mis rakendub. teiseks, positiivne äh, suhtumine noortesse põllumeestesse ning kolmandaks, vastastikust, äh, vastastikuse seose toetamine ühelt poolt põllumeeste ja töötlejate vahel ning teiselt poolt nutikad villa- ning nutikad külad, millest rääkisite. ent näen siin kolme dilemmat. kõigepealt, kuidas meil maaelu arengu valdkonnas, arvestades olemasolevaid rahasid ja ühtekuuluvuse valdkonnas toime tulla õnnestub, kui raha väheneb? edasi kas äh, strateegilised kavad, mis li-, liikmesriigid peavad ette valmistama või mida nad peavad hakkama ette valmistama, kas nad ei tekita probleemi maksete järjepidevusega? kas ei lange liiga suur koorem liikmesriikidele seoses rohestamisega ning kas ei, ei võiks tekitada ebavõrdsust Euroopa Liidu liikmesriikide vahel? suur aitäh, kärped esimeses sambas ning te fondide drastiline vähendamine teises viivad meid äh, selle juurde, kus me alustasime, ehk siis, et komisjon ähm, äh, komisjon hakkab muid poliitikavaldkondi rahastama, nagu immigrantide integreerimine. meie jaoks Prantsusmaal tähendab see miljoneid, miljoneid äh, eurosid kahjumeid suurt riikide protektsionistlik käitumine ei ole sugugi mitte eilne äh, äh, protsess ning äh, Ameerikas toimuv ei ole mitte pahata, paha Trumpi tehtud, vaid hea Obama pärand. kaitstakse tõhusalt Ameerika farmereid ja aidatakse praegusest kriisist üle saada, samas kui nende Euroopa konkurendid muudkui langevad ning meie ei tee midagi nende aitamiseks lahti seotud äh, äh, abid äh, oleks vaja taas tagasi viia esimesse sambasse ning eelkõige oleks vaja kohaneda erinevate sektorite eripäradega. ainult nii on võimalik stabiliseerida põllumajandust, põllumeeste arvu langemist ning teie poolt välja pakutud eesmärgid annavad liikmesriikidele võimaluse strateegilisi plaane koostada, aga siin on sidusust väga vähe sest arvesse ei võeta liikmesriigide eripärasid, miks? ja kolleeg Solo. aitäh, tänan, härra volinik. pean ütlema, et ettepaneku mõju osas on suuri kõhklusi. me räägime siin ühisest põllumajanduspoliitikast. tordan teie sõnu, te ütlesite, et komisjon ehitab üles eesmärgid ning jätab liikmesriigidele eh, vabaduse neid detailsemalt eh, paika panna. see tähendab seda, et reeglid võivad muutuda väga erinevateks ning eh, see võib tekitada ka konkurentsiprobleeme. see tähendab seda, et Euroopa süsteem muutub väga ebaühtlaseks ning see võib kaasa tuua ebalojaalsed äh, käitumistavad. Äh, räägisime siin äh, paindlikkusest, väga tore, aga selleks oleks meil vaja ühist strateegiat, sest väga paljud dünaamikad on ühised. sest meil on ju kokkuvõttes juttu ÜPP-st. järgmisena saab sõna kolleeg Loodus. aitäh austatud volinik, seitsekümmend viis protsenti põllumajanduslikust tootmisest Põhja-Iirimaal läheb turule Ühendkuningriigis. kaheksa, üle kaheksakümne protsendi meie veiselihast müüakse Ühendkuningriigi turul. ent teie toetate endiselt seda backstop poliitikat, mis äh, mõjub hävitavalt meie toidutootmisele ja põllumajandusele. Te tahate panna kontrollid äh, piirile meie ja meie peamise turu vahel Eh, teie peaksite ju olukorraga kursis olema, sest te olete ju Iirimaalt pärit. praegu on Iiri valitsust kritiseeritud ja ma tsiteerin, et Iiri põllumehed jäävad üksi, me võime uurida võimalusi leida uusi turge nii palju, kui me tahame, aga tegelikkus on niisugune, et me ei saa meie turgu, praegust turgu asendada kõigi turg, kõigi toodete osas uute turgudega, sisuliselt peame me hakkama ostma endale kohta olemasolevatel turgudel ja ja seega väheneb see kasu, mis me saame oma toodete eest. Te rääkisite rahastamisest ja mõjust ja Brexiti mõjust eh, oma ettepanekutele, aga te ei rääkinud turule pääsu tagamisest viie, viiendale suuruselt maailma, maailmas majandusele Iiri põllumeeste poolt. ma arvan, et te, te peaksite lõpetama poliitilised mängud Iiri põllumajanduse ja toidutootmisega Põhju, Põhja-Iirimaal. Panie pośle Branen, panie pośle Branen, proszę skorzystać z mikrofonu. proua Brana, palun rääkige mikrofoni. E, e, pani poseł Hazakam proua Asenkamp. aitäh, härra volinik. mõiste reformitud on väga, väga kõva sõna selle ettepaneku kohta, mida te esitlesite. Euroopa põllumajanduspoliitika jätkub sisuliselt samuti. kuidas komisjon eh, kolmsada kuuskümmend neli miljardit eurot laiali jagab sisuliselt tagatakse sellega massiline piima- ja liha tootmine ning äh, loomad kannatavad selle tõttu sellise tootmise tingimustesse. Äh, Neid veetakse tapamajadesse tingimustes, mis on õudsed ja nii edasi. mul on üks konkreetne küsimus. korduvalt on Euroopa Parlament öelnud, et Euroopa toetusraha ei tohiks kasutada selleks, et äh, et toetada tõuaretust äh, loomadeks, keda pannakse võitlema üksteisega ning parlament on korduvalt hääletanud seda ning äh, rõhutanud, et reegleid tuleks muuta. Ähm, härra volinik, ma kuuleksin teilt nüüd äh, selget vastust. missugused tingimused peaksid tagama selle, et uus poliitika tagab, et põllumajandustoetusi ei kasutata selleks, et võitlusloomi aretada? kui praegu üle kahe protsendi kasvuhoonegaase on lubatud teatud tingimustes, siis peaks olema võimalikud ka erandid, mille alusel ei ole võimalik võitlusloomade aretamist toetada. härra Santos. E äh, meil on vähe aega, järelikult äh, lähen kohe asja juurde. ma olen mures komisjoni Äh, seisukoha osas, mis puudutab POSEI programmi, kui Euroopa Komisjoni president äh, ütleb, et eelarvet ei vähendata, siis mõistate, miks ma olen mures. see poliitika, POSEI programm seda peetakse positiivseks, Euroopa Komisjon on hinnanud, et see on positiivne, eh, see on aidanud eh, toime tulla konkreetsete probleemidega, säilitada ultraperifeersetes piirkondades eh, põllumajandust, see on sõltuv sellest toetusprogrammist, samuti vähendab see piirkondlikku äh, eristu-, erist-, eristatust, mis mõjutab äh, piirkondi ja põllumehi ja POSAI programmi eesmärk on see, et äh, või eesmärk on see, et POSAI programm säiliks täielikult, äh, samuti võimalus paindlikult kohandada meetmeid vastavalt piirkondlikele vajadustele. Te lähete varsti Asooridele, loodetavasti peate sõna ja näete, mis seal toimub ja olete valmis kuulama kodanike ettepanekuid, millega Mm, parandada ähm, vead äh, ettepanekus, mis puudutavad POSAI programmi. E, e, aitäh, austatud esimees, austatud volinik, suur tänu, et tulite täna õhtul Mm. Te olete saanud kriitika osaliseks nii paremalt kui vasakult, aga see on ka hea märk, see näitab, et teie ettepanek on taba, tabanud märki. lühike küsimus strateegiliste kavadega seoses, et iga riik peab need koostama, aga Belgia, kus meil on kaks regiooni, millel, millest kummalgi on oma põllumajanduspoliitika, tekkis mul küsimus, kas äkki saaksid esitada niisugused kavad ka regioonid või peaks Belgia Äh, esitama ühtse plaani, mis, mis sunniks need regioonid koostööd tegema, aitäh. Słyszałem, że jeśli wszyscy, jeśli nikt nie wychodzi zadowolony z negocjacji, to były dobre negocjacje. Ale nie... kui keegi läbirääkimiste tulemusega rahul ei ole, olid läbirääkimised järelikult asjalikud. ja kui kritiseeritakse mõistlikult, siis on ka kõik sellega korras. daamid ja härrad rohkem sõnasoove ei ole. see tähendab, et nüüd saab volinik veel kõneaega, palun. aitäh. nagu oli arvata, on huvi meie ettepaneku vastu suur ning mul on väga hea meel, et, et nii aktiivselt on osaletud. kõigepealt Pose kohta. sellest on päris mitu inimest rääkinud see, mida ütles härra Juncker varem selle kohta, ei olnud väga, väga läbimõeldud. ning me arutame seda temaga veel kord ja arutame ka eelarvevolinikuga, see on osa meie kavadest ning äh, seda äh, vaadati samuti nagu kõiki teisi programme, välja arvatud koolitoetuse programmid. ma mõistan Poose äh, piirkondadest pärit inimeste muret ning oleme valmis neid käsitlema. ma toetan siin, toetan väga, mida ütles härra De Castro seoses sellega, et väga oluline on, et liikmesriigid oleksid oma ülesannete kõrgusel. ning selleks me rakendamegi nii inimressurssi kui ka raha juba ette. viimane, viimase programmiga oli viga, mille me tegime ja Paula, sa puudutasid seda ka, et me hakkasime liikmesriiki toetama pärast, pärast seda, kui õigusaktid olid juba vastu võetud ja see oli liiga hilja. sest liikmesriigid ei tõlgenda õigusakte samuti, nagu ütleme, parlament seda teeb või nagu parlament lootis, et liikmesriigid hakkavad neid tõlgendama, nii et üritagem äh, nüüd rakendada natuke teistmoodi lähenemist. võib-olla see aitab, võib-olla mitte, aga igal juhul aidakem liikmesriikidel paremini mõista, mida seadusandja soovis ja ja aidakem siis seda ka rahastamisega. kakskümmend kaks kahekümne seitsmest liikmesriigist ühel või teisel määral on toetanud eh, seda mõtet, et Euroopa Liidu eelarvesse tuleks suunata rohkem raha ja kõik liikmesriigid ei ole veel päris selles veendunud, meil on vaja oodata sest me teame, et äh, siin on vaja ühehäälsust, et raha juurde saaks. ja raha äh, ja, ja liikmesriigid näevad loomulikult, et olulised on terrorisminavastane võitlus, julgeolek ja rändeküsimustega tegelemine. nii et siin on poliitilised valikud, komisjon on õiguslikult seotud äh, finantsparameetrite järgimisega ja härra Artüi on sellega väga hästi kursis nagu eelarvekomisjoni esimees ütles, on tegemist praegu protsessi algusega, see on üksnes esialgne seisukoht ja me üritame üheskoos seda paremaks muuta ja loodame, et see edeneb heas suunas põllumajanduse seisukohast vaadates. paljud kolleegid rääkisid sellest, et äh, mis saab äh, lammastega, mis saab kitsedega, mis saab noorte põllumeestega, kõik need on asjad, mis äh, sõltuvad konkreetsetest prioriteetidest liikmesriigi tasandil kui jätta liikmesriikidele paindlikkus äh, kavade rakendamisel, äh, muudab see võimalikuks äh, lähenemise, kus tõesti pööratakse tähelepanu nendele küsimustele, mis konkreetses liikmesriigis on olulised. Kreeka näiteks põllumehed suhtlevad, suhtuvad keskkonda hoopis teistmoodi ja ja tegutsevad keskkonnas teistmoodi kui Taani põllumehed. et et esimest korda on põllumehed saanud nii-öelda poliitika eesmärgiks ja ja praegu rõhuasetus on liikmesriikidele pandud. et üritada tagada koos Euroopa Liiduga parem lahendus, mis on väga oluline, sellepärast et muidu kaob elu meie maapiirkondadest, mis on äärmiselt oluline meie sotsiaalse ühtekuuluvuse jaoks ka. ja sellele me pöörame loomu-, oleme pööranud olulist tähelepanu oma aruteludes proua Häbekile haldusnõuded äh, nõuavad, et kõik sidusrühmad, kõikide sidusrühmadega tuleb konsulteerida kõigis liikmesriikides. see on selgelt määruses sees. kõigi sidusrühmadega. härra Vutamäe, meil ei ole kolmandate riikide osas analüüsi koostatud, aga kui meil mingi analüüs tuleb ja ma kontrollin oma talitustega homme, kui meil mingid arvud on, siis loomulikult olen ma valmis neid jagama. tõenäoliselt mõtlete Uus-Meremaast siin otsetoetuste osas ja kuidas need on ära kaotatud ja kuidas turg kõike ära lahendab ja kuidas mingit riigipoolset sekkumist vaja ei ole. aga samas eh, ei ole, sama, samas neil on eh, märkimisväärsed keskkonnaprobleemid ka. ja, ja Euroopa poliitikad seetõttu saab ennetada taoliste probleemide tekkimist meil. nii et eh, ka siin tuleb otsida tasakaalu. eelarve küsimustega eelarveküsimusi ehm, puudutasid mitu sõnavõtjat, härra Dantin ka. loomulikult on olukord keeruline, kui suur liikmesriik lahkub, siis on sellel ka oma rahaline mõju. kaksteist miljardit ei lähe mitte ühise põllumajanduse valdkonnast, proua Džembi, vaid kogu Euroopa Liidu eelarvest. see on Ühendkuningriigi makse suurus. nii et kaksteist miljardit, osa sellest läheb põllumajandusest, aga mitte kõik see kaksteist miljardit on Ühendkuningriigi üldise makse suurus, aga see näitab, et äh, loomulikult lahendus ei tule lihtsate killast, kui me liikmesriikidelt raha juurde ei saa ja selle kohta on mul ka paar märkust paari minuti pärast. toetan igati, nagu ka teie Dorfmanni raportis, mida te toetasite, ütlesite, et me peame toetama toidujulgeolekut. kuidas seda teha, kas tavapõllumajanduse, mahepõllumajanduse teel, see on riikide valik me toetame mahepõllumajandusi teises sambas väga tugevalt. aga kui te tahate äh, nüüd, äh, et meil oleks ainult mahepõllumajandus Euroopa põllumajand-, äh, Euroopas, no te päris niimoodi ei öelnud, aga sisuliselt selle poole viitasite. me, meil peavad olema valikud, tulenevalt kriteeriumitest ja reeglitest, mis meil on. me oleme muutnud mahepõllumajanduse määrust hiljuti selleks, et tagada, et inimesed et toimivad õigesti ja et sõna mahe on paremini sisustatud. tahaksin toetada seda, mida eelarvekomisjoni esimees ütles seoses rahalise toetusega eelarvest, et ühisele põllumajanduspoliitikale ja seda on väga hea meel kuulda eelarvekomisjoni esimehelt. ent miks, kui me nüüd seda otsetoetusi ole, oleksime kärpinud rohkem, siis oleks väga raske saada seda raha tagasi esimesse sambasse, lihtsam on saada seda raha teise sambasse, sest meil on seal paindlikkus suurem, mida esimeses sambas ei ole sest liikmesriigid, kui nad panevad Euroopa Liidu eelarvesse raha juurde, siis on võimalik seda suunata nii esimesse kui teise sambasse. liikmesriigid saavad ka ise investeerida maaelu arenguprogrammidesse. või siis võib kombineerida viisteist protsenti ühes suunas ja viisteist teises suunas kui. kui viisteist protsenti tuleb lisaks äh, sellele veel ilma kaasfinantseerimiseta äh, esimesest sambast teise, siis võiks see aidata meie äh, roheliste meetmete toetajaid, kolleege ning kaubanduspoliitika. kaubanduspoliitikat tuleb ka analüüsida. me ei saa seda vaadata eraldi sellest, mida meie siin teeme, see peab olema sidus sellega, mida me Euroopa põllumajanduses teeme. ning eh, siin on loomulikult tundlikke küsimusi. ja siin on oma roll nii parlamendil kui liikmesriikidel. hiljuti te, härra Macron käis ka äh, Austraalias ning äh, ning eh, tuli ka uus mandaat eh, läbirääkimisteks Austraalia ja Uus-Meremaaga. nii et eh, kaubandus on oluline, aga see peab kajastama meie sektorite, tundlike sektorite olemust. proua Soane rääkis väliskonvergentsist. loomulikult oleks siin võimalik rohkem ära teha. aga see sõltub taaskord eelarve tingimustest, mis meil on, samuti ka nagu Poosega seoses et kõik sõltub sellest, mis raha, kui palju raha meil käsutuses on ja kuidas me läbi räägime selle kasutamise üle, aga igal juhul oleme poolele teele vastu tulnud juba oma konvergentsiriikide, riikidele ja eh, Leedus on näiteks eh, kolm-neli protsenti suurenenud need maksed, teistel kolm-neli protsenti vähenenud esimeses sambas. ja samuti ka Eestis ja Portugalis aga seda te ei maininud ja sellest üheksast miljonist te ka ei rääkinud, mis Leedule eraldati e, üleujutustega võitlemiseks ja see tuli ühise põllumajanduspoliitika eelarvest. mis puudutab Vene embargot, siis üks koma viis miljardit eurot e, täiendavalt e, eraldati toetusteks samuti ka kriiside puhul, kui näiteks oli embargo sealihale Venemaalt või mingid muud embargod, siis, siis me üritasime midagi teha. loomulikult ei ole raha alati pii-, alati, ei ole raha kunagi piisavalt selleks, aga igal juhul me üritasime tagada, et põllumehed saaksid jätkata oma tegevust nende kriiside tingimustes ja paljud need põllumehed on suutnud üle elada need keerulised ajad, iseäranis kaks tuhat viisteist toetused seoses õigusriiklusega. ma tean Poola seisukohta väga hästi, olemasolev mm, rohestamise arhitektuur, selle asemele tuleb uus süsteem, me ei, ei kaota rohestamist, vaid hakkame seda lihtsalt tegema mm, paremini minu meelest. ning viisil, mis on vähem keeruline kõik raportid, mida te loete, aruanded näiteks Kontrollikojast on välja toonud selle, et praegune lahendus ei taga keskkonnaeesmärkide saavutamist, mis meil on deklareeritud ja Horvaatia e, ühinemislepingut on e, silmi, silmas peetud täiesti. et e, seda on arvestatud. härra Nikan, teie rääkisite meie hiljutises Bulgaaria aruteluga seoses, et otsus peab olema ühehäälne. jah, liikmesriigid peavad äh, kokku leppima maksetes, et kõik oleksid rahul, eelarve oleks edasipüüdlik. mõned liikmesriigid ei soovi juurde maksta ning mõned liikmesriigid ei soovi vähem tagasi saada, nii et siin tuleb leida mingi tasakaal. ja te olete tõenäoliselt näinud sedasama olukorda mitu korda varem, aga igal juhul nutikaid külasid on, on toetatud nüüd, millest on rääkinud härra Zani. ja, ja muidu ka mesinikke ei ole unustatud see tolmeldamise indeks ja tolmeldamise, tolmeldajate ettepanek tuleb eraldi seoses konkreetsete piirkondadega, aga igal juhul mesinduse eelarve suureneb kolmekümne seitsmelt eurot, miljonilt eurot kuuekümnele. nii et vähemalt siis äh, mesilaste tööd tunnustatakse, võib öelda. proua Kadenbachile ütlen, et peagi tolmeldajate osas me esitame konkreetse ettepaneku, te teate minu seisukohti, neid on kajastanud ka Euroopa Parlament oma hääletustel. proua Delay, seoses arvudega, Euroopa Liit kakskümmend seitse, kolmsada kakskümmend miljardit eurot ei, võrreldes teise summa, kolmsada äh, kaheksakümmend kaks, mis oli varem. Euroopa Liit kakskümmend seitse on kolmsada kakskümmend viis miljardit praegu ja kaasfinantseerimismäära on vähendatud kümne punkti võrra, mitte kümne protsendi võrra, kümne punkti võrra kõigi programmide äh, lõikes nii et siin on nii Regionaalarengu Fondi kui ka tõukefondide ja teiste osa e,, EFRD osas ka sama lähenemine. nii et äh, kaasfinant-, see investeerimis, see maksimummäär seitsekümmend viis protsenti. ning äh, kõige selle tulemusena oleme me saanud äh, kokku neliteist miljardit, mis on päris suur raha, mis tuleb meil leida läbirääkimistel selleks, et taastada see fond, selleks, et oleks võimalik jätkata samade maksetega teises sambas. härra Lins, ma ei tea, ma ei tea, kust te saite selle kuuskümmend viis protsenti investeeringutest, mis peavad minema teise sambasse Euroopa Liidu poolt. võib-olla te pärast seletate mulle, aga ma ei mõista seda kuuskümmend viis protsenti investeeringuid, sest ma ei ole sellest ise kuulnud. aga võib-olla Äh, lihtsalt see küsimus oli kuidagi, tekitas minus segadust. ma tean, et vabatahtlik maksete sidumine, Saksamaa on selle vastu, ainus liikmesriik, kes ei, ei tasuta, kes ei kasuta neid ähm, äh, makseid millegi jaoks, niisugust sidumist. ja paljud liikmesriigid jällegi, paljudele see meeldib, aga meie oleme oma ettepanekus seda vähendanud nüüd kümnele protsendile, aga oleme lubanud äh, täiendavalt kaks protsenti proteiinikultuure mis jällegi on teie põllumeestele üsna huvitav. taaskord on, see on, see on küsimus, mille üle võib läbi rääkida. härra Flanagan. Äh, mulle on suur üllatus see, millest te rääkisite. kui see piirmäärastamine ei tekita meile vaba raha, liikmesriikidel on osa sellest jäetud otsustada, liikmesriigid peavad siis looma niisuguse raha ümberjagamise süsteemi ja me tahame näha neid kavasid. liikmesriigid võivad need äh, täiendavad rahalised õigused kaotada, võivad äh, rõhuda konvergentsile, nii et äh, äh, oluline on rõhuasetus, nagu ma rõhutasin korduvalt. ja nii on seda võimalik teha. nii komisjon seda kavandaski. ja kui teil on muudatusettepanekuid õigel hetkel, siis äh, oleme valmis neid kaaluma. proua Nahkel. et äh, mina tulin teie komisjoni niipea, kui ma sain. et kindlasti ma kuidagi ei tahtnud äh, näidata, et teie komisjon ei ole oluline. ja esimees juba käsitles seda ka. Omnibussi määrus puudutas tervet rida küsimusi, tegelik põllumees, aktiivne põllumees, härra de Crastoro, härra Des osalesid nendes aruteludes tegemist ei ole kergete killast küsimusega. siin on eri lahendusi eh, eri liikmesriikides ning liikmesriikidel peaks olema oma autonoomia siin, aga igal juhul ma tahaksin, et minu hinnangul eh, oleks vaja et, et, et sada protsenti abist jõuaks ikka aktiivsete ja tegelike põllumeeste kätte. nüüd varimajandus. siin peavad liikmesriigid tagama, et nende haldusstruktuurid ja äh, ja kontrollisüsteemid sellega toime tulevad, mina ei saa siin midagi teha, kui ei ole just mingi konkreetset Euroopa Liidu raha puudutava pettusega ja siis võib selle suunata Olafile. Soome on väga hea näide teise samba paindlikkusest. ja me oleme päris palju taotlusi, eh, mida Soome esindas ja osaliselt Rootsi ka, eh, Arktika tur-, tulu, toetused kliimatingimuste toetused, nii edasi, nendest ka te, te ei rääkinud. proua Klaarer, piirmäärad valmistavad teile muret, te olete seda korduvalt öelnud ning me oleme välja töötamas praegu siis vastust teie küsimustele, et kui te näete, et see on probleem Hispaanias, siis võib-olla saaksite rääkida mulle sellest, mis on need probleemid, mida te näete ja siis ma saaksin ministriga, kes teil ametisse on nimetatud, seda tulevastel kohtumistel arutada. ning me peaksime hakkama asju kokku võtma üsna pea. Ehm, lubage, et ma ütlen, et lihtsustamine, no me üritame teha kõike, et lihtsustada olukorda põllumehe seisukohast vaadates ja ma ootan teilt toetust sellele. härra Karnovski mainis kaks tuhat kakskümmend kaks on esimene eh, finantsaasta. see on, see sõltub nüüd, kas kaks tuhat kakskümmend kaks või kakskümmend kolm. aga kaks tuhat kakskümmend kaks võiks olla see esimene finantsaasta erandid keskkonnameetmetest eh, väikeettevõtjatele tulevad, nagu praegu on. liikmesriikide eesmärgid, need üheksa eesmärki, väliskonvergents, ma, ma sirvin lihtsalt need teemad läbi, et vaadata, kas on midagi uut. Peter rääkis mm, metsandusest, metsandus on väga oluline neljakümne protsendi eesmärgi saavutamisest kliimameetmete osas. meie kõik kavad peavad seda kajastama ning niimoodi saamegi me metsanduse kõigi liikmesriikide tegevuskavasse, et töötada välja ettepanekud, mis vastavad kliimameetmete peavoolustamise eesmärgile. et meil oleks rohkem puid, mul on üks minut veel. mina ei ole Brexiti läbirääkija, proua Toots. Teil on endal päris palju võimalusi tagada, et Ühendkuningriik võimalikult tugevalt esineb. ja Iiri äh, parlamendi liikmed on kõik kursis sellega, mis toimub. meil on väga kõrged loomade heaolu nõuded ning äh, ühise põllumajanduspoliitika üks aluseid on äh, inimeste ja loomade tervise ja heaolu tagamine. Need on ühiskonna prioriteedid, mis peavad kajastamist leidma meie tegevuses. Need on üks üheksast konkreetsest eesmärgist Belgia äh, riigiõiguslikku olukorda arvestatakse selles ähm, ettepanekus, nii nagu teistegi oma. ma mõtlen siin probleemidele Hispaanias ja teistes riikides ka, et äh, seda tuleb arvesse võtta. ja ma ei vastanud paraku kõigile küsimustele, aga ma vastasin loodetavasti enamusele, suur tänu teile! suur aitäh teile! arvan, et äh, kõige nõrgemad on just äh, kriisijuhtimismeetmed ja teine asi, nagu seda öeldi äh, juba enne, et tõlkimine lõpeb ja kahjuks me ei saa edasi tõlkida, kuna meil pole otse võtta kellegi pealt poola keelt. Eh, jak korygować i w tych eh, obszarach wspierać? Eh, küsimus on selles, kuidas aidata põllumehi ja kuidas aidata noori põllumehi. Dziękujemy bardzo. Now it's time for our committee, it's time for our peame nüüd lõpetama ja lähme pressikonverentsi.